head kolleegid, alustame eelarvekomisjoni koosolekuga ja tahaksin tervitada täna siin põllumajanduskomisjoni liikmeid. kahjuks nad esimees ei saanud nendega liituda, aga kui me hakkame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paranduseelarvet läbi vaatama, siis põllumajanduskomisjoni liikmed, kes sõna võtta soovivad, saavad seda ka teha. koosolek on väga oluline, sellepärast et peatselt leiab aset lepitus ning kaks tuhat neliteist parandus eelarve üle ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üle nüüd päevakord, kas oleme kõik nõus sellega? Teil on laual piiratud hulk dokumente kuna ähm, meil on kätte jõudnud digitaalajastu ning kõige paksemad dokumendid on kättesaadaval äh, internetikanali kaudu. niisiis äh, reeglite kohaselt äh, te näete kahekümne teise oktoobri koordinaatorite koosoleku tulemusi ja otsuseid. Need puudutavad esmakäigus võimalust esitada arvamus äh, tööhõive ja äh, EKONi komisjoni ja mm, raportide kohta Euroopa poolaasta kohta ning Euroopa poolaasta puhul me otsustasime jätkata seda, mis varemgi tegime otsustasime arvamuse koostada ainult ühe Econi raporti kohta. mis puudutab viieteistkümnenda oktoobri triloogi jätku, siis koordinaatorid kinnitasid üle selle, kuidas nemad asja näevad, ehk siis lepitus see käigus tuleks kõigepealt läbi vaadata kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve ja seejärel alles minna kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve juurde. kaks kuni seitse parandusettepanek, paranduseelarvet, siin koordinaatorid äh, nõustusid sellega, et kiidetakse heaks paranduseelarvete pakett, tegemist on ühe tervikuga ning raportid kolm kuni seitse, nende puhul siis me ütlesime täna hommikul, kuidas tuleks hääletada ja kuidas tuleks hääletada Gerard Repre raporti puhul. Need mõned küsimused on veel lahtised, kaks tuhat neliteist ja viisteist eelarve otsus nimelt kasutada solidaari ja ettepanekud kasutada paindlikkusinstrumente ning äh, varu ja koordinaatorid otsustasid hääletada nendes küsimustes, kui oleme jõudnud lepitusega ühele poole ning kui lepitus lõpeb neliteist november siis saame kahekümnendal novembril neid küsimusi ka arutada. Need olid minupoolsed teadaanded ja nüüd parandus kiri kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kohta tahaksin tänada ka proua Kalvinit, kes täna siin viibib ja palun, et ta tutvustaks meile seda kirja, palun Merci beaucoup, monsieur le president. Euh, suur tänu, härra esimees. aitäh, et andsite meile võimaluse tutvustada kirjalikku muutmisettepanekut nagu tavaliselt äh, enne lepitusprotsessi algust, millest teiegi äsja rääkisite, esitab komisjon muutmisettepaneku. selleks, et me saaksime arvesse võtta ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise kõige uuemaid arenguid. praeguses olukorras, mis on kõigile tuttav ja eriti eh, siis eh, makseassigneeringute vähesuse tõttu eelarves, oleme me valinud eh, tänavuses muutmisettepanekus väga karmi lähenemisviisi ja püüdnud välja selgitada, milline on kõige tõhusam meetod ühtse põllumajanduspoliitika vajaduste rahuldamiseks ja seda eelarvelisest seisukohast. nimetatud ettepanek on kaasa toonud mitmeid küsimusi ja seetõttu olen ma tänulik, et põllumajanduskomisjoni liikmed on samuti täna kohal ja et meil on võimalik muutmisettepanek esitada kogu Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonile kulutused Euroopa Põllumajanduse tagatisfondist on rahastatud selliste signeeringutega, mis on äh, heaks kiidetud ja äh, lisaks äh, rahastatakse neid ka ettenähtud tuludega. Nendest osa on finantskorrektsioonid vastavalt siis Euroopa Põllumajanduse tagatisfondile, mis on seotud erinevate rikkumistega ja ka piimatootjate lisamaksust, mida piimatootjad peavad maksma siis, kui nad toodavad rohkem, kui kvoot ette näeb. muutmisettepanekus on ette nähtud kasutada ka ülejääki, mis viiakse automaatselt üle järgmise aasta eelarvesse, ehk siis on meile kättesaadav aastal kaks tuhat viisteist tegemist on küllalt suure summaga ja see lubab meil vähendada uusi eraldisi, mida on uueks eelarveperioodiks palutud ja mille me heaks kiitsime kevadel. Need tulud mis on heaks kiidetud just põllumajanduspoliitika jaoks, need, neid saab ka kasutada ainult põllumajanduspoliitika jaoks ega ei saa kasutada uute eraldiste real. see tähendab praktikas seda, et ette nähtud tulud lisanduvad Euroopa Põllumajandustagatisfondi ülempiirile ja ma tahan seda rõhutada selleks, et kõik aru saaksid, et Neid äh, tulusid, äh, tuluassigneeringuid, millest ma praegu rääkisin, saab kasutada ainult üldse põllumajanduspoliitika jaoks. vastavalt sellele, kuidas eelarve on koostatud meie kirjalikus muutmisettepanekus on aastaks kaks tuhat viisteist äh, Euroopa Põllumajandustagatisfondi rahastust tegelikult suurendatud ja seda seitsmeteistkümne miljoni euro võrra see ka vastab äh, vajadustele, mida me välja arvutasime siis, kui me projekti koostasime. Äh, assigneer-, tuluassigneeringud kasvavad neljasaja kuuekümne viie miljoni võrra, äh, umbes nii, nagu me kevadel arvasimegi, ja lubage veel kord korrata, et see raha on ette nähtud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi jaoks ja kuna tulu assigneeringud kasvavad, siis uusi eraldisi võib kahandada vastavalt neljasaja kaheksakümne nelja miljoni võrra. ja nüüd äh, maksukohustused ja teised kohustused jäävad äh, teise pealkirja alla ja nende kogusumma on seitsesada nelikümmend kolm miljonit. Neid, äh, need kohustused on ette nähtud just nimelt põllumajanduse jaoks ja ma tahaksin siin rõhutada kolme asja. esiteks, me ei võta põllumajanduselt raha ära, vastupidi, põllumajandusel on nüüd rohkem raha, sest Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondis on rohkem raha ja see ähm, see lisaraha tuleb just äh, pärast meie kirjalikku muutmisettepanekut see tähendab kokkuvõttes, et ühtse põllumajanduspoliitika jaoks on rohkem raha. me ei püüa mitte midagi ära võtta selleks, et rahastada põllumajandusega mitte seotud tegevusi, see on äh, õigusvastane ja ei ole võimalik. igasugust äh, sihtotstarbelist äh, tulu saab antud juhul kasutada ainult põllumajanduse heaks nüüd äh, järgmine äh, slaid selgitab ühte probleemi, mis on meil olemas just nimelt äh, tänavusel aastal ja see puudutab erakorralisi meetmeid, mis on seotud Venemaa embargoga ja neid meetmeid tuleb meil rahastada ka järgmisel aastal, sellepärast et põllumajandusaasta lõpeb kuueteistkümnendal oktoobril ja igasugused lisakulutused, mis tekivad pärast seda, peavad minema järgmise aasta eelarvesse praegu on Euroopas tekkinud äh, kriis, mille, mille lõi Venemaa embargo puuvilja ja juurviljasektoris on selle ulatus kolmsada kakskümmend neli miljonit eurot ja piimasektoris kakskümmend miljonit eurot. samas annab Venemaa kriis meile hea võimaluse nüüd hinnata, mismoodi eelarvet ümber kujundada. kriis algas teatavasti suvel kuna aga põllumajandusaasta lõpeb kuueteistkümnendal oktoobril, siis tuleb edasised kulud kanda järgmise aasta eelarvesse ning just sellepärast ei olegi praegu veel ära kasutatud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kriisireservi, mis makstakse välja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses ja eh, lisaks makstakse ka umbes nelisada viiskümmend miljonit eurot, mis võetakse maha otsese abi realt, mis on seotud finantsdistsipliiniga. me peame endalt siiski küsima, kuidas me kuidas me tuleme toime kriisiga, mis tabab meid aasta teises pooles? kas me ei saa siis kriisireservi kasutada? kui see nii on, siis tuleb välja, et kriisireserv on välja mõeldud ja ette nähtud ainult aasta esimeseks pooleks, aga nii see kindlasti ei ole. me mõtlesime neile küsimustele kirjaliku muutmisettepanekut äh, koostades. kuidas me saame kriisireservi kasutada, mida see meile praegu tähendab? kõigepealt äh, tuleb hinnata, millised on meie tegelikud vajadused e, ja kui palju erakorralisi meetmeid on praegu kasutatud. teiseks, äh, millised eraldised on praegu eelarves juba olemas, need kasutatakse kõigepealt ära ja kui nendest ei piisa, siis vaatame me, äh, milliseid tulusid on võimalik veel kasutada ja ei ole võimatu, et järgmisel aastal on meil sihtotstarbelist tulu rohkem kui praegu võttes arvesse praegust olukorda ja seda, mida liikmesriikides räägitakse finantskorrektsioonidest. lõpuks, kui kõik need võimalused on ammendatud, teeb komisjon ettepaneku siiski kasutada reservi, teha selleks vajaliku ülekande vastavalt artiklile kakskümmend kaks kaks A. toon teile ühe näite. liikmesriigid on meile teada andnud seoses esimese erakorralise juurvilja ja puuviljapaketiga, et ainult kolmkümmend protsenti kolmekümne seitsme koma kolmest miljonist eurost äh, oli äh, vastavuses abikõlbulike kuludega. see tähendab seda, et me tegelikult hindasime tegelikku abivajadust kõrgemaks, esimesed äh, esimesed äh, avaldused toetuse saamiseks esitati ju septembris ja seetõttu võime me oletada, et tegeliku abivajadused üldiselt ongi väiksemad, kui me praegu oleme oodanud. juustu eraladustamise puhul on samamoodi, komisjon pidi skeemi äh, peatama, sellepärast et enamiku nõudeid esitasid sellised juustutootjad, kes pole mitte kunagi juustu Venemaale eksportinud nii et äh, me saame sellest äh, kriisist, mille Venemaa embargo põhjustas, ka midagi õppida. kui vaatame, kui palju erakorralist abi on praegu ära kasutatud, võime oletada, et tegelikult ei saa kriisireserv otsa isegi mitte aasta kaks tuhat viisteist jooksul. tegelikult paistab, et äh, meile meile jääb sada kaheksakümmend miljonit eurot, mitte kaheksakümmend kaheksa koma seitse, nagu me arvasime, kui me kirjaliku muutmisettepaneku eh, kokku panime. ja praegu oleme me tegelikult ikkagi veel protsessi alguses. see on eh, viimane slaid kriisi kohta. kriisi kohta on muidugi väga palju küsimusi ja ka väga palju reaktsioone ja need on ennekõike põhjustatud sellest, et kõik teavad, et kriisireservi kasutamine on teatud tingimustel võimalik kriisireserv on siiski viimane võimalus. see on äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves ette nähtud summas nelisada kolmkümmend kolm miljonit eurot ja äh, selline reserv luuakse iga rahast, rahandusaasta alguses, äh, nii et vähendatakse otsest abi aga ehm, see, kas seda reservi on üldse vaja, sõltub sellest, kuidas me rakendame Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja millised eh, summad jäävad, eh, jäävad Tagatisfondi alles. seega ei ole õige väita, et tegelikult peavad eh, talunikud ja põllumajandustootjad ise kriisi kinni maksma. mis puudutab kriisireservi üldiselt, siis meenutab see meile esimest aastat, mil meil kehtis finantsdistsipliini põhimõte. sellest räägiti aastal, juba aastal kaks tuhat kuus, aga näib, et inimesed alles praegu saavad aru, et finantsdistsipliin tähendabki distsiplineeritud finantsalast käitumist. kõik põllumajandusest rääkivad ajalehed kirjutasid sellest, ütlesid, et see on halb et nõutakse mingit distsipliini, aga tegelikult tuleb nüüd välja, et tänu sellisele distsipliinile saavad äh, paljud, saab palju raha kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses tagasi maksta. alguses suhtuti finantsdistsipliini väga negatiivselt, nüüd aga äh, võime sellesse tegelikult äh, suhtuda positiivselt. ettepanekud olemasolevate assigneeringute asjus, mis on nüüd äh, vabanenud tänu äh, lisaks antud sihtotstarbelistele, sihtotstarbelistele tuludele. meil on vaja kõigepealt hinnata, millised on eelarvelised vajadused. viimaste kuude jooksul oleme me mitu korda pidanud arutama makseassigneeringute alast olukorda. Te kõik mäletate, et volinik Dominic käis siin ja rääkis institutsioonide vahelisel kohtumisel, mis toimus septembris, äh, nendest assigneeringutest ja pärast seda on räägitud nõndanimetatud globaalsest ülekandest, mis tähendab seda, et äh, eelarve vaadatakse ümber ja raha suunatakse sinna, kus on seda rohkem vaja. praegu on meil vaba raha, mida saab ümber paigutada ainult sada seitsekümmend viis miljonit eurot, mis tegelikult ei ole üllatav, sellepärast et meil on, äh, meil on väga, esimees katkestab kõneleja kas te võiksite natuke aeglasemalt rääkida? siis on võimalik teie juttu ka tõlkida. aitäh. Äh, kõneleja tänab äh, tõlke ja jätkab ma selgitan praegu seda, mida me võiksime teha liberaliseeritud, äh, tähendab vabaks äh, muutunud äh, maksekohustustega ja nad on vabaks muutunud sellepärast, et me oleme kindlaks teinud, et meil on rohkem siht, sihtotstarbelist tulu, kui alguses arvatud. Need eelarveeraldised tuleb suunata nendesse eelarve osadesse, kus rahavajadus on suurem Te kõik mäletate, et äh, volinik Dominic käis septembris siin ja selgitas teile, et ähm, aastal kaks tuhat neliteist on Euroopa Liidu eelarve äh, vägagi kehvas, äh, väga raskes seisus ja kehvas seisus ei ole mitte ainult Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond, vaid ka paljud teised eelarveread, sest raha on lõppenud ammu enne seda, kui lõpeb eelarveaasta see tähendab seda, et äh, eelarves tuleb ümber jagada vaba raha, mida ka praegu on sada seitsekümmend viis miljonit eurot, seda ei ole palju. seetõttu ähm, tulebki siis vaadata, kuidas see raha ümber paigutada. oma kirjalikus muutmisettepanekus tegime ka äh, vastava ettepaneku, tegime ettepaneku ümber äh, suunata nelisada nelikümmend kaheksa miljonit eurot selleks, et me ei peaks maksma viivist ähm, maksetega hilinemise pealt ja et ei tekiks äh, väga palju võlgu. meie peamisi, äh, meie peamisi ettepanekuid näete nüüd sellel slaidil milliseid programme tuleks tõhustada aastal kaks tuhat viisteist äh, kuluassigneeringute abil äh, rubriigist äh, kaks? rohkem kui pool raha läheks siiski rubriiki üks A, sinna läheks kakssada nelikümmend miljonit eurot energiaprojektid, mis on seotud energia taaskasutamisega. siin on väga palju arveid, mis on praegu maksmata ja komisjon riskib viivise kohustusega. Ehm, sama, sama puudutab teadusuuringute projekte teadusuuringute raamprogrammi seitse all ja samuti on meil probleeme Horisont kaks tuhat kahekümnega. mis puudutab rubriiki kaks, siis on siin kaks programmi, mille kogusumma on viiskümmend üks miljonit eurot. me arvame, et meil tuleks raha ümber suunata selliselt, et keskkonnaalased projektid Life pluss saaks lõpetada, nii saaks vältida ka viivise maksmist ja samuti tuleks lõpule viia Euroopa kalastusrahastuga seotud projektid. maksmata arveid on palju ka rubriigis neli arengu- ja koostööinstrumendi ja Euroopa naabruspoliitika instrumendi puhul kus me samuti tahame äh, suuta osad arved ära maksta. nii et see slaid näitab teile väga täpselt, mida me tahame. see tõendab, et me oleme aru saanud, ähm, et äh, meil on vaja raha ümber suunata ja siin me näitame, kuidas me äh, tahaksime seda teha. ja nüüd siis kõige viimane slaid. ma tahaksin, jah, ma lõpetan nüüd palun. vabandage, härra, härra esimees, minul on tehnilisi küsimusi, mina ei saanud tšehhikeelset äh, tõlget. kui inglise keelest äh, ei tõlgita, siis öelgegi, et kõik räägivad, äh, et siin räägitakse inglise keelt, aitäh. Oui. Bien. L'avez-vous? It's okay. It's okay? jah, nüüd on kõik korras, ütleb Tšehhi delegaat. Voilà, merci de, de continuer. aitäh, aitäh ja tänan teid, äh, proua kõneleja, et te rääkisite nüüd aeglasemalt nüüd äh, siis hakkame lõpetama ja tõepoolest, palun vabandust, see on eelarvest üks tehnilisemaid osi, see on keeruline. ja eriti keeruline on see just nimelt äh, sõnavara ja terminoloogia pärast ja seetõttu ma ka mõistan, et mind on raske jälgida, kui ma räägin liiga kiiresti. aga nüüd ma jõuan tõesti viimase slaidini ja ma loodan, et minu esitlus aitas teil mõista, millistel põhjustel on komisjon kirjaliku muutmise ettepaneku üks kaks tuhat viisteist esitanud selle esimene järeldus on see, et kirjaliku muutmisettepanekuga suurendatakse Euroopa Põllumajandustagatisfondile ette nähtud kulusid võrreldes esialgse üldeelarve projektiga ja et äh, üks põhjus on see, et me peame reageerima äh, Venemaa kriisile. tegemist on väga olulise teemaga, mida ei tohi nendes diskussioonides äh, unustada. teiseks räägitakse kirjalikus muutmisettepanekus sellest, millises järjekorras erakorralisi meetmeid rahastada. kõigepealt kasutame ära kõik olemasolevad võimalused ning ainult siis kasutame kriisireservi. ja kriisireservi kasutame ainult selles ulatuses, mis on tõesti hädavajalik. peale selle tuleb meil jätta alles ka mingi varu tulevaste kriiside tarbeks aga me oleme seisukohal, et ei saa öelda, et kriisireservi ei tohi teisel poolaastal mitte mingil juhul puudutada, isegi kui kriis tabab meid just nimelt teisel poolaastal. ja samuti ei saa öelda, et meil peab olema igal juhul väga suur varu ja reserve juhul, kui midagi juhtub, võttes arvesse, et praegu on eelarves väga vaja raha, me ei saa hoida reservi, kui tegelikult on vaja seda raha kasutada. ja viimaseks ütlen seda, et kirjalik muutmisettepanek teebki ettepaneku kujundada, tõsta äh, maksed ümber rubriikidesse üks ja neli, et täita meie ees praegu seisvad vajadused. see on kõik, aitäh mind kuulamast, vastan kõigile küsimustele, mis teil tekivad. Merci, madame, pour cet exposé. Euh. aitäh teile selle ettekande eest. tõesti, see oli väga tehniline ettekanne. aga komisjoni kirjalik muutmisettepanek tekitas kindlasti ka küsimusi ja hirme ja ilmselt ka protestimeelt. sellepärast, et küsimused ei ole mitte ainult tehnilised, vaid puudutavad ka meie konkurentsivõimet ja, ja poliitikat üldiselt proua Jäätenmägi on palunud sõna. Teil on sõna, proua Jäätenmägi. ma räägin soome keeles sellepärast, et põllumajandusalane terminoloogia, samuti eelarveterminoloogia on tõesti väga keeruline nii et äh, ma räägin siis soome keeles, kuna äh, prantsuse keeles äh, eelarvest rääkida on tõesti, tõesti vähemalt uutele komisjoni liikmetele äärmiselt keeruline. nii et ma kasutan võimalust rääkida soome keeles ja ma isegi ei tea, kas kõik need sõnad soome keeles on õiged, aga loodan, et põhimõtteliselt te saate ikkagi aru, millest ma räägin nii et äh, minu küsimus ja minu sõnavõtt äh, puudutab just seda Vene, äh, Venemaa kriisi. seda, mida Venemaa kriis meile kaasa toob. kuidas kompenseerida piimatootjatele tekkinud kahju, millal seda saab teha? millal ja millistest vahenditest see kahju kompenseeritakse? põllumajandus Äh, voli-, nõukogu ja ka endine põllumajandusvolinik on öelnud, et Balti riigid ja äh, Soome peaksid saama abi juba sel aastal, mitte siis riigid, vaid nende riikide tootjad. aga komisjon on otsustanud teisiti raha antakse selleks, et ebolaga võidelda ja et teha ähm, arengukoostööd, need on loomulikult ka tähtsad küsimused. aga kuna Euroopa Liit on lubanud, et see kahju kompenseeritakse, siis Euroopa Liit peab ka sõna pidama. ja see kompensatsioon tuleb välja maksta äh, tänavu ning oli muidugi rõõm kuulda, et see kompensatsioonipakett on isegi liiga suur. aga kui see nii on, siis tekitab veelgi suuremat hämmingut, miks on komisjon teinud sellise otsuse, miks ta võtab raha ära ühelt eelarverealt, kus on ette nähtud piimatootjatele kompensatsiooni maksmine ja teeb selle rahaga midagi muud? minu meelest äh, on äh, ka äh, põllumajandustootjad ise hämmingus, kui ühtedele makstakse ja teistele mitte. see tähendab siis seda, et põhjamaalased on aeglased ja ei jõua kunagi jaole, aga lõunamaalased nõuavad, lõuna, lõunapoolsete riikide tootjad nõuavad kõik alati välja nii et ma tahaksin aru saada, miks äh, viiakse äh, raha teistele eelarveridadele ja kas te võiksite ikkagi ümber otsustada ja kompenseerida äh, tekkinud kahju võimalikult kiiresti ja päris kindlasti sellel aastal ja selles, selle aasta eelarves. tegemist on väga tähtsa küsimusega, mis põhjustab väga suuri kaotusi ning on kahtlemata tootjad, kes peavad oma tegevuse üldse lõpetama, sest neil ei ole võimalik edasi tegutseda. aga veelgi tähtsam küsimus on see, kuidas me saame uskuda seda, mida Euroopa Liit lubab, kui Euroopa Liit niimoodi käitub, aitäh! Merci. La parole est maintenant à madame Niriada. aitäh. <clears throat> Well, Ireland has very strong concerns. Iirimaa on äh, väga mures selle komisjoni kirjalike muutusettepanekute puhul. Äh, neljasaja kolmekümne kolme miljoniline kriisireserv äh, pannakse siis paika ja selleks kasutatakse otsemaksmeid ja näib, et need ähm, Venemaaga seotud Äh, meetmed lähevad maksma kolmsada nelikümmend neli miljonit ja raha jääb sellest väga vähe üle üleüldiselt. ma tean, et komisjon äh, keskendub siin äh, Soomele ja Balti riikidele ja nende piimatootjatele ja see kõik mõjutab suuresti ka Iirimaad, võttes arvesse, et meil on põllumajandus väga suurel tasemel. Ehm, meie põllumajandustootjaid karistatakse otseselt, meil on Iirimaal juba olnud veiselihakriis, kriise ja meil on üle Euroopa praegusel hetkel põllumajanduskriis, mis taandub hindadele ja meie kahtleme väga äh, tõsiselt äh, edaspidiste kärbete vajaduses äh, selles aspektis. loomulikult me saame aru, et kõikides rubriikides on teatud piiranguid, aga plakatisfondist raha võtmine ja teistesse eelarve osadesse üleviimine ei ole meie arvates lahenduseks praegusel hetkel ja veel üks kolmas küsimus ja siis äh, proua Kalvinus saab vastata. Äh, palun, härra Fernandes. suur aitäh. ma tahaksin kõigepealt tänada kõikide selgituste eest, äh, millest on suur abi ning mis kindlasti aitavad meil otsustada ka ja mis olukorda selgitavad. minu esimene küsimus on väga selge. kas äh, see kirjalik muudatusettepanek kuidagi kahjustab põllumehi või mitte? see on minu esimene küsimus. tegemist on lihtsa otsese küsimusega. teiseks, rääkides kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest, sooviksime teada, kas kaks tuhat viisteist kriis süveneb? kui süveneb, kas siis sellisel juhul on meil mingi mehhanism olemas, mis võimaldaks eh, põllumeestel saada kompensatsiooni näiteks Vene embargo tagajärjel või muude probleemide tõttu? ja veel täpsustamaks selle teise küsimuse osas, mida pakub komisjon välja juhul, kui kriisireservis ette nähtud vahenditest ei piisa selleks, et vastata kiireloomulistele vajadustele. millised on praegu välja pakutud lahendused? kuidas me saame, mis tagatised meil on praegu selle kohta, et kirjalik muudatusettepanek mitte kuidagi ei praegu ega tulevikus karista põllumehi? juhul, kui kriis peaks äh, tõsinema ning kui embargo jääb äh, püsima ning äh, kui me näeme, et olemasolevad vahendid ei ole lihtsalt piisavad. aitäh! teen ettepaneku, et proua Calvino vastaks nüüd kõigepealt kolmele esimesele küsimusele ja seejärel saavad sõna need kolleegid, kes tahavad veel komisjoni poole pöörduda, palun. proua Calvino, palun aeglases rütmis yes,. jaa, suur aitäh suur aitäh nende küsimuste eest, sest tõesti need peegeldavad neid reaktsioone, mida me oleme ka väljaspoolt kuulnud ja see on täiesti mõistetav, sellepärast et kogu eh, eelarve ülesehitus on selline, mida on väga keeruline selgitada, aga meie arvates ei peegelda see, see eh, seda, mida kirjalik muutmise ettepanek eh, tahab teha. mis puudutab esimest küsimust, milleks on piimatootjad ja seda, kuidas nende ja millal nende kahjusid hüvitatakse, siis ma tahan selgelt välja öelda see, selle, et ei ole võetud vastu otsust ja komisjon ei ole teinud mitte midagi seoses kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega, me ei ole midagi otsustanud kusagile suunata. praegusel hetkel me arutame ju ainult ja ainult kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest, mis on nüüd kohaldatav oktoobri keskpaigast, ehk siis me arutame alates järgmise, alati järgmise aasta eelarvet ja äh, selle aasta eelarvel on ülejääk, äh, mis liigub aastasse kaks tuhat viisteist, äh, nagu ma veidi aega tagasi ka ütlesin. talunikud saavad hüvitist aga see ei ole selle aasta eelarve kohaselt, vaid see tuleb järgmise aasta eelarvest, ehk siis ei ole tehtud mitte mingisugust otsust, mis viivitaks hüvitise maksmisega ja kirjalik muutmise ettepanek ei tule välja ettepanekuga viivitada hüvitusmaksetega talunikele. mis puudutab teist küsimust, mille siin kolleeg tõstatas ja mis on seotud mis tahes lisameetmete mõjuga reservile, Äh, ja taheti ka teada, kas on erikompensatsioonipakett kõigepealt, nagu ma ka ütlesin, siis me peame vaatama, äh, kuidas meetmeid rakendatakse, meetmed on vastu võetud, äh, kuid äh, me oleme ka näinud, et võttes arvesse turuolukorda, siis talunikud ei ole neid ära kasutanud ja talunikel ei ole olnud huvitav, nad ei ole olnud huvitatud nende kasutamisest, nagu ma ka juba ütlesin, siis kui me räägime rakendamisest, siis puu- ja köögiviljasektoris on olnud meetmete kasutamine kolmkümmend protsenti ja me oleme pidanud piima vanatootmete meetmetega lõpetama, sellepärast et nad ei olnud suunatud nendele tootjatele, kes olid kõige rohkem äh, asjast puudustatud, eriti just Balti riigid ja Soome ja sellepärast teeb komisjon tööd spetsiifilise paketi kallal selleks, et tegeleda just äh, nende sektoritega Balti riikides ja Soomes. Äh, seda praegu valmistatakse ette, ma ei saa praegu üksikasjadesse laskuda, aga ma saan praegu öelda seda ja see puudutab ka härra Ferrandese poolt esitatud küsimust, on see, et meie lähenemine on selline, mis on ära toodud slaidil number üheksa, kui ma nüüd eh, ei eksi, võib-olla saame selle slaidi juurde tagasi minna. Eh, niisiis, eh, meie lähenemiseks on selline, et me tahame mm, mm, kiireloomuliste meetmete puhul rahastamise järjekorra paika panna. me peame vaatama seda, et kriisireservi kasutatakse ainult siis, kui vaja on ja ainult sellises summas, äh, nagu seda vaja on. ja äh, meil on äh, varu selle eelarvel ja ülempiiriga seoses, see tähendab seda, et kui need summad, mis on ette nähtud, ei ole piisavad ja peaaegu võimatu on ette näha, mis juhtub siis, kui Venemaa suurendab embargot, kui suuresti see siis meid mõjutab, me ei saa ju kõike praegusel hetkel ette näha Äh, siis on meil olemasolev varu, mida saab kasutada, mida on võimalik äh, parandusjärve projektiga võimalik siis äh, kasutada. ehk siis põllumajandusrubriik on selline, kus on väga palju selliseid meetmeid, kus on võimalik võtta arvesse ka ettenägematuid sündmusi ja sellel on väga head põhjused, miks see nii on. meil on eelarve eraldised, meil on äh, Ehm, sihtotstarbine tulu, meil on kriisireserv, äh, meil on veel mehhanisme, mis on kasutatavad, äh, kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal leiavad aset ettenägematud sündmused, aga meie ei taha kasutada kriisireservi, kui meil on teisi äh, vahendeid, mida saab kasutada. me paneme paika järjekorra selleks, et vaadata, kuidas oleks võimalikult tõhusalt võimalik lisameetmeid rahastada. vastamaks viimasele küsimusele tahan öelda, et kui kriis jätkub, muutub ja põllumajandusrubriigi eelarve ei ole muudetud kujul ka piisav, siis meil on ikkagi varu selle ülemäära all, mille me tahame siis kasutusele võtta järgmisel aasta eelarve kontekstis, aitäh. Bien, nous reprenons les questions. hästi, tuleme jälle siis küsimuste juurde, härra Donado. jah, aitäh tõesti, see parand-, kirjalik muudatusettepanek äh, on äh, palju poleemikat tekitanud ja just äh, põllumajanduse vallas ja põllumajanduse meedias. me näeme isegi, kui keerukad on eelarve küsimused, aga oluline on siinkohal see, et me ikkagi põllumajanduse suudaksime säilitada Euroopas. kui kahe tuhande neljateistkümnenda aasta embargo küsimust äh, ei suuda lahendada mm, ja mingit lahendust leida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves, sellest on kahju, aga Euroopa äh, Liit peab oma lubadustest siiski kinni pidama ja seda ka põllumajanduspoliitikas, siin on mängus Euroopa tõsiseltvõetavus ning kui me kasutame ennetavalt ära kriisireservi, siis sellisel juhul me lihtsalt eh, riskeerime tuleviku arvelt, sellepärast et eh, teisigi kriise võib eh, aset leida. põllumajanduse vallas piimakriis, põllumajandusest rääkides kas või näiteks minu enda kodupiirkond, Moldova turu avamine võib tasakaalu kõikuma lüüa ja see tasakaal on niikuinii juba habras äh, Vene äh, embargo tõttu ning äh, piimakriis, kvootide lõpp ja konkurentsile turu avamine, sellega võib ju kaasneda ületoodang ning see jällegi seab Euroopa suurtesse raskudesse. juba viis aastat tagasi ma rääkisin sellest siinsamas, aga lõpetuseks ütleksin veel, et piimakriis võib endaga kaasa tuua ootamatuid tagajärgi ka eh, loomaliha osas, sellepärast et loomaliha on tihti seotud piimatoodanguga ning eh, siin siis tekib eh, otsene konkurents me oleme selle olukorraga tuttavad äh, Prantsusmaal kui ka kogu Euroopas, seega olen mina väga mures Euroopa põllumajanduse tuleviku pärast, kui me ei suuda ette näha ja mingeid meetmeid võtta nende kriiside vastu, mis on äh, ette ennustatavad. ja ma arvan, et kui me kasutame praegu ära tulevast kriisireservi, see ei oleks lihtsalt vastutustundlik. aitäh, tahaksin jagada Äh, teiega ühte sõnumit proua Kardese Valliga. Äh, nimelt äh, tal oli lennukiga probleeme, ta ei jõua täna siia. ta vabandab ja ütleb, et ta sooviks, et me ei võtaks vastu otsust kirjaliku muudatusettepaneku kohta ja ta palub, et me lükkaksime otsuse langetamise edasi neljapäeva hommikuni ehk siis äh, selle hetkeni, kui hakkame ette valmistama lepitust, aga nüüd proua Kräsle, palun. ja suur aitäh tegemist on väga huvitava looga, suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. Äh, meil on nüüd teatud summa kasutada ja mul on nüüd äh, küsimus, et kuidas me seda kõike varem ei teadnud, sellepärast et nõukogus me tahame rohkem raha saada ja nüüd on meil uudis, et, et meil on liiga suur eelarve ja praegusel hetkel me ei taha ju sellist kuul-, sellist asja kuulda ma tean, et me räägime siin turuhindadest ja ootustest ja nii edasi, aga ma eeldan, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kalkuleeritakse umbes samastel alustel välja kui kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve, kas see on nii, seda ma tahtsin teada, teine küsimus on seotud Venemaaga seotud äh, abiga. Äh, te ütlesite eelnevalt täiesti õigustatult seda, et komisjon äh, on uute taotluste väljamaksete lõpet-, väljamakse lõpetanud seoses Venemaa küsimusega, sest et on olnud pettusi ja mitte ainult juustusektoris, vaid ka teiste toodete vallas me teame, et mõned äh, äh, riigid äh, on taotlenud teatud tootegruppide puhul abi rohkem, kui nende kogu aasta eksport selles grupis on. mina tahaksin teada, et miks komisjon jätkab väljamaksetega teatud sektorites, vaatamata pettuste ilmsiks tule-, kodanikule ja ähm, meie oleme ju rahva poolt valitud ja meid ei tohi selline olukord rahuldada ähm, Euroopa kodanikud peavad mõnikord maksma trahvimakseid Euroopa Liidu eelarvesse äh, äh, ja meie maksumaksjad peavad äh, ju äh, oma kukrut kergendama äh, ja siiani on komisjoniga olnud arutelu selline, et mm, keskendutakse Euroopa huvidele, aga me peame ju ka riiklikke huvisid arvesse võtma, sest et ähm, mm, see on ka oluline. me peame siin koheselt tegutsema ja sellepärast ma oma küsimused esitangi, aitäh. Je... nüüd palun härra Tess ja tema põllumajanduskomisjoni liige. ja, ja suur aitäh, lugupeetud esimees, teile. ma olen siin Euroopa Parlamendis juba kümme aastat tööd teinud, kõigepealt äh, ja, ja nüüd ma esmakordselt esi, eelarvekomisjonis ja seetõttu on minu jaoks väga keeruline sellest kõigest koheselt aru saada äh, ja mm, Äh, minu üks kolleeg teeb ka sellega tööd, teda täna siin kahjuks olla ei saa, aga ma tahaksin siin mõningatest aspektidest rääkida. ma ei mõista seda, miks komisjon äh, näiteks äh, võtab nii kaua aega, et Soome ja Balti riikide talunikke aidata. Ähm, mõnikord ei ole mõistetav, kui keerukat tööd siin tehakse. mina kõnelesin Soome põllumajandusministriga ja Läti põllumajandusministriga ja oleks võinud luua lihtne ähm, hüvitise süsteem ja äh, ja talunikud äh, Balti riikides äh, saavad väga vähe raha enne Venemaa mm, e-, embargot oli ähm, see Äh, summa suurem, mis nad oma piimaliitri eest said, said ja see Venemaa embargo on äh, nende eksistentsi ohtu seadnud äh, ja ja piimahinnad on siis muutunud ja ja, ja mm, me peame vaatama, kuidas seda asja nüüd arvustada, arv-, arvutada. Ähm, me peame selle peale mõtlema, kui rääkida Balti talunikest, siis me peaksime äh, saame välja tugeva signaali, et äh, me peaksime suutma tegutseda kriisiolukorras, äh, aga me ei suuda ju seda, talunikud võivad minna pankrotti, kui me ei suuda neid lähiajal aidata. mina olen pärit Baierimaalt äh, ja meie mm, suudame selle vähendusega toime tulla mm, ma tean paljusid talunikke, kellel palutakse makse maksta, aga, aga selle kõige kontekstis on nende ähm, eksistents ohus, Euroopa peab äh, näitama, et ta suudab tegutseda. ja kui me räägime nüüd eelarvest, äh, siis ma olen rääkinud ähm, äh, oma kolleegidega ja me oleme president Junckerile kirjutanud ka kirja, ei saa äh, Äh, lasta olla olukorral, kus äh, raha, äh, mis on mõeldud põllumajandusele, kasutatakse mujale. kas te olete arvutanud, kuidas see kõik olukorda mõjutab, me räägime siin piimast ja me räägime äh, suurtest summadest äh, samas kui äh, see nelisada miljonit, äh, millest siin täna juttu on, on sellega võrreldes väike summa, me peame vaatama seda kriisifondi. Mm, me peame tagama tõesti selle, et tõeliste kriiside puhul oleks meil piisavalt raha tagatud, me peame abi andma nii kiiresti kui võimalik ja see man-, raha, mis on tagatisfondis olemas, tuleks äh, maksta välja piimatootjatele või jätta ta siiski põllumajandussektorile äh,, selleks et Balti riikide või Soome talunikud saaksid siiski jätkata oma tööd, aitäh. Calvino. suur aitäh, proua Calvino, palun. Yes, thank you very much uh... jah, suur aitäh, et te annate ka mulle võimaluse sõna võtta ma nõustun poliitiliste avaldustega, kus öeldi, et me peame nõustuma, et me peame tegema nii, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne, et me kaitseksime ühtset põllumajanduspoliitikat ja austaksime maksekohustusi. ilmselt põhimõtteliselt oleme me kõik ühel meelel, aga me peame kokku leppima, kuidas need eesmärgid saavutada võimalikult väikse kuluga, arvestades seda, millises seisus on praegu Euroopa Liidu eelarve. proua Kressleri kommentaaridele vastan kahes osas esiteks asjaolu, et põllumajandusele mõeldud eelarves on ülejääk, ei tohiks kedagi üllatada. sest meil on ju mitmeid instrumente, mille puhul kulude tasumine on ette nähtud aasta lõpus ja seetõttu on ka loomulik, et aasta lõpupoole tekibki alati ülejääk. ma vaatasin ka arvandmeid, praegu on see ülejääk üheksasada või midagi umbes nii ja osa sellest osa sellest tulebki äh, sellest, et tehakse tagasimakseid äh, finantsdistsipliini täitmise eest ja peale selle on siin ka kriisireserv. nii et ülejääk aasta lõpus on tegelikult täiesti normaalne, osa sellest makstakse isikutele tagasi, osa viiakse üle järgmise aasta eelarvesse, sõltuvalt olukorrast. meie eesmärk on see, et me suudaksime ette näha, millised tulud laekuvad eelarvesse aastal kaks tuhat viisteist seoses äh, finantskorrektsioonidega, mis on omakorda seotud ebaõigete kulutuste tegemisega. praegu komisjon ja liikmesriik arutavad neid korrektsioone aga tulemus peaks olema see, et järgmisel aastal laekub eelarvesse rohkem sihtotstarbelist tulu. me leiame, et aastal kaks tuhat viisteist tõenäoliselt ei tule suuremat ülejääki, sest sihtotstarbelist tulu kasutatakse kogu aasta vältel tõhusalt pettuste küsimuses ei ole mul tegelikult mitte mingeid andmeid, et kedagi pettuses ka kahtlustataks. küll oleme aga kindlaks teinud, et mõned meetmed ei olnud piisavalt äh, sihtmärgistatud, nad olid üldised, liiga üldised, mis tähendas seda, et äh, nendest said kasu ka mõned talunikud, kes tegelikult äh, ei eksportinud Venemaale. seda ei saa nimetada pettuseks aga võib öelda, et äh, kuna me pidime vastu võtma erakorralise meetme, siis me tegime seda väga kiiresti ja see meede oli liiga üldine. see toob mind äh, teiste küsimusteni, mida esitasid teised parlamendiliikmed. eraldi küsiti, miks ei ole vastu võetud meetmeid Baltikumi ja Soome jaoks ma arvan, et see ei ole komisjoni süü, see ei tule sellest, et komisjon on aeglane, vaid sellest, et Põllumajandusnõukogus arutatakse neid küsimusi kogu aeg ja soovitakse tagada, et need meetmed oleksid äh, hästi äh, suunatud ja äh, sihtmärgistatud ja meil on vaja objektiivseid kriteeriumeid, mille abil otsustada, millised talunikud siis seda abi peaksid saama. mõned sellised küsimused on väga keerulised, sest üks objektiivne kriteerium on hind, aga Soome turuhind on üsna kõrge seega me ei ole suutnud kokku leppida, millisel tasemel meetmed oleksid õigustatud. Neid küsimusi arutavad praegu omavahel ka põllumajandusministrid ja e, kuna see küsimus on keeruline, siis ei ole vastu võetud paketti, mille abil Baltikumi ja Soomet aidata, kuigi ma arvan, et on olemas poliitiline tahe selline lahendus leida. suur tänu teile härra Küüspjuk järgmisena. suur tänu, härra esimees. olukord on tõesti väga keeruline. Venemaa sanktsioonid jätkuvad ja komisjon on teinud ettepaneku erakorralist äh, abi kasutada mis võib-olla ongi ainuke võimalus kuidagi eh, kompenseerida kahju, mis tuleb eh, Venemaa sanktsioonidest. ma arvan, et eh, komisjoni ettepanekut on valesti mõistetud. tegelikult toovad Venemaa sanktsioonid ju igal juhul kaasa kõikide põllumajandustoodete hinna järsu languse, seda ka Poolas mõnes valdkonnas on hinnad langenud kolmkümmend, nelikümmend protsenti, mõnes teises aga seitsekümmend protsenti. seitsekümmend protsenti vähem raha saab tootja, kui ta sai enne kriisi. komisjon ütleb, et äh, selle aasta kompensatsiooniraha ei ole tegelikult äragi kasutatud. aga äh, komisjon ütleb samas ka seda, et äh, kompensatsiooni kompensatsiooni võib saada ainult väike osa talunikke. puu- ja juurviljasektori puhul makstakse toetust neile, kes on sunnitud äh, saagi hävitama või selle lihtsalt tasuta ära andma mõnele vabaühendusele. väga tihti seda ei juhtu, aga siiski juhtub ja äh, Ehm, nüüd siis tagasi embargo juurde. embargo tähendab seda, et kõik talunikud, kes turul oma toodangut müüvad, peavad seda müüma madalama hinnaga või jääb see neile lihtsalt kätte ja on selge, et neid inimesi tuleb aidata ja et neid tuleb aidata kohe sellel aastal. see ei ole ainult Baltikumi ja Soome probleem, see on ka Poola probleem. meie, poolakad, müüsime enne põllumajandustoodangut Venemaale ühe koma viie miljardi euro väärtuses igal aastal. see on suur osa meie ekspordist, mis nüüd lihtsalt ära langes ja seega Venemaa embargo puudutab Poola talunikke, puudutab neid valusalt ja lubage veel kord komisjonile korrata, et äh, fondi äh, või reservi loomine aastaks kaks tuhat viisteist ja mitte selle raha kulutamine tänavu on lihtsalt üks suur viga, aitäh! aitäh. härra Albrecht. aitäh. lubage mul kõigepealt äh, mõned asjad komisjoni esindajale väga otsekoheselt välja öelda. siin saalis on inimesi, kes väidavad, et äh, mingi osa rahast, mis on seotud äh, sanktsioonide embargoga, on juba välja makstud ja on teine leer, kes ütleb, et mitte midagi ei ole välja makstud. ma tahaks, et see asi saaks selgeks, kas on siis midagi makstud või mitte. ma mõistan, et Põllumajandusnõukogus on äh, kolleege, kes äh, suudaksid ka selgitada, miks seda raha ei ole praegu kättesaadavaks tehtud, aga igal juhul on tegemist väga olulise küsimusega, sest äh, meie siin eelarvekomisjonis ei saa aru, kas see raha on välja makstud või ei ole komisjoni esindaja ütleb, et raha ei ole välja makstud. teine küsimus puudutab definitsioone. eelarvekomisjoni liikmetele on oluline aru saada, kuidas täpselt on defineeritud kriisireserv. see on asjakohane küsimus. sest pärast seda, kui Venemaa sanktsioonid välja kuulutas, tekkis Euroopa põllumajanduses kriis kui seda võib kriisiks lugeda, siis tuleb kasutada kriisireservi. aga tekib küsimus, milline osa sellest tuleks välja maksta. ka põllumajanduskomisjon on sellest äh, huvitatud. me teame, et Euroopa Komisjon on öelnud, et järgmiseks aastaks on vaja umbes kolmsada viiskümmend miljonit eurot. ma oletan, et see on äh, Äh, esialgne hinnang, aga see läheb vastuollu sellega, et ei ole otsustatud, mida täpselt tuleks rahastada ja milliste turukriteeriumite alusel. siiski on väga asjakohane endalt küsida ja järgi mõelda, kas praegune olukord üldse mahub äh, selle definitsiooni alla, mis lubab äh, kriisireservi kasutada. ja kui see nii on, siis tuleb see raha ka välja maksta, kuigi on alles vaja analüüsida, milline summa tuleks välja maksta. kolmas küsimus, mis on samuti täiesti asjakohane ja huvitab kõiki, kes meie tööd jälgivad. kriisireserv on akumuleeritud äh, summa üks protsent otsemaksetest ja äh, poliitikud ütlevad, et äh, talunikud maksavad ju ise kriisireservi sisse, äh, põhimõtteliselt on see nende raha ja selle raha eest siis tuleb kompenseerida sanktsioonidest tekkiv kahju. kuid Euroopa Komisjon ütleb, et see, mis välja makstakse kriisireservist, ja seda alles aasta kaks tuhat viisteist lõpus siis see raha tuleb farmerite taskusse tagasi sellest ülejäägist, millest me enne rääkisime ja et akumuleerimine toimub aasta lõpus. see on tegelikult vägagi asjakohane. taaskord on see asjakohane sellepärast, et äh, inimesed tahavad aru saada, mis täpselt toimub. kõigepealt võetakse talunikelt raha ära. kas see võetakse ära otsemaksetest ja kuhu see siis tagasi tuleb, kas ülejääki? kolm asja veel Äh, kolm asja siis kordan üle, kas raha on välja makstud või ei ole, teiseks, kuidas on defineeritud kriisireserv, kas see, mis praegu toimub, mahub selle definitsiooni alla ja kolmandaks, raha, mis kriisireservist võetakse, kas talunikud saavad selle ülejäägi kaudu tagasi, aitäh? Merci, monsieur Kolmel. aitäh, härra Kolmel. suur aitäh, lugupeetud esimees ma pean tunnistama seda, et esialgu oli see asi, millest me siin räägime, üllatav, üllatav seetõttu, et raha on välja tulnud, mida me saame kasutada. ja kui ma nüüd asjadest järelduse teen, siis minu jaoks on see väga segadust sekitav, millest me siin räägime ehm, ma olen kuulnud siin väga paljud ja mina tahaksin teada, kas või tahaksin teada, mida ähm, komisjoni esindaja ütleb äh, seoses sellega, kas see, mis toimub, on tavaline arutelu. Ähm, äh, see arutelu siin tõstab väga õigustatud küsimusi, äh, milline on menetlus sellise mm, mm, mm, olukorra puhul ja me peame selgeks tegema endale selle, et meil on vaja läbipaistvat eelarvet, see tähendab seda, et me saame raha välja maksta ainult siis, kui meil on faktid selged, kui asjad on selged ja minu jaoks selline selge olukord tähendab seda, et meil on vaja arvestuslikke, arvestuslikke aluseid selleks kõigeks. meil on praegu erinevad summad, erinevad kulutuste valdkondade jaoks ja see ei saa olla aluseks äh, mitmete sadade miljonite väljamaksmiseks, meil on vaja selgust ja läbipaistvust, äh, kõik äh, mm, Ehm, peavad ehm, arvestama sellega, et ehm, need, kes on, nendele, kes, kellel on lubatud raha, peavad selle raha ka saama, aga me peame arvestama ka seda, et kriise tekib, näiteks praegusel hetkel on seoses Venemaa meetmetega kriis ja ma olen veendunud, et me peame võimalikult kiiresti asjasse puutuvatud ja sellest mõjutatud isikuid aitama. aga meil on selleks vaja ka eelarves alati reserve, sellepärast et vastasel korral me ei saa selliseid inimesi tulevikus tulevikukriiside puhul aidata ja seetõttu ma arvan, et meil on vaja esmajoones äh, selge struktuuriga üleüldist paketti, äh, mis äh, peaks sisaldama ka erinevaid alternatiive, mille me peame väga selgelt välja töötama, selleks et me saaksime alternatiivide üle ka hääletada, aga üleüldiselt on meil vaja sellist hästi struktureeritud üldpaketti, aitäh. aitäh, proua Calvino, kas tahate vastata kõikidele neile küsimustele, mis teile esitati. Yes, thank you very much again um.... suur aitäh. esmalt siinkohal saan äh, nõustuda parlamendisaadikuga, kes ütles, et kriis äh, on kõik, eriti rängalt tabanud Poolat ja see on ka põhjuseks, miks äh, Poola on äh, enam kui teised liikmesriigid saanud kasu esimesest puu- ja juurviljapaketist. vaatasin arvud üle ligi, ligikaudu seitsekümmend viis protsenti neist meetmetest läks just sellesse riiki, seetõttu on meil vaja ka teist paketti, et teiste liikmesriikide vajadused katta ma arvan, et eh, siin on selge seos nende riikide vahel, eh, kes on kõige rohkem kannatanud ja meetmete vahel, mis me oleme mõtnud. nüüd selle küsimuse kohta, kas eh, väljamaksed on toimunud? nüüd, liikmesriigid on maksnud ja siis Euroopa Liidu eelarvest makstakse tagasi liikmesriikidele. meil on vaja teatud aega selleks, ligikaudu kahte kuud. esimese paketi puhul hakkame kaks kuud hiljem siis tagasimakseid tegema, niipea kui võimalik tõenäoliselt, ma täpseid kuupäevi ei tea, aga me oleme jõudmas praegu selles hetkeni, kus on vaja hakata tagasi maksma teine pakett, aga on endiselt veel käigus, nii et praegu liikmesriigid siis äh, eraldavad vahendeid ja siis makstakse ühiskassast tagasi. kolmas küsimus puudutas seda, kas Äh, kas praegune olukord on kriisireserviga kaetud? muidugi mõista, äh, põllumehed ei ole põhjustanud seda kriisi, enamasti ükski kriis ei tulene põllumehest, ma vähemalt loodan nii. tegemist on ettenägematute asjaoludega, äh, sellega, et turgu mõjutatakse, ja meie ja meie õigustalituse arvamus on selline, et äh, olukord ka praegu sihuke on ning kriisireservi saab siis sellisel juhul kasutada. kas kriisireserv makstakse tagasi pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõppu põllumeestele? Äh, siin äh, see sõltub sellest, kuidas meetmed võetakse vastu, kas maksukohustused tehakse kas võib-olla on sissetulekud suuremad kui ette nähtud, nii võib ka minna. ja kõik sõltub sellest, mis juhtub praegu, hetkel on võimatu ette ennustada. ja samuti me ei saa ette ennustada seda, kas kriisireservi kasutatakse ära täiel määral ja mingeid tagasimakseid põllumeestel ei toimu. praegu ei saa me mingeid järeldusi ka selle kohta teha meil on vaja läbipaistvat protsessi. nüüd praegu äh, sellel aastaajal toimub ülevaade sellest, millised on äh, korrektsiooni läbi teinud arnajätajate alusel sissetulekud, siin me arvestame ka piima sissetulekutega ja nii edasi. me vaatame need arvud läbi ja siis eh, tuleme välja oma kirjaliku muudatusettepanekuga, aga mis sellel aastal on olnud erakordsed ja mis on ka praeguste tulemusteni viinud, on see, et esimest korda mainime me kriisireservi kasutamise võimalust ja tegime ettepaneku Äh, mitte lihtsalt kasutada ühte reservi teisele lisaks, vaid äh, tahame eraldada, äh, ümber tõsta need vahendeid, mida praeguse ÜPP raames ei kasutata ühe ähm, rubriigi alt teise alla. me näeme, et eelarvedistsipliini probleemid jõuavad nüüd ka põllumajanduspoliitika valdkonda ja me tahame, et oleks selge, et praeguses eelarvelises olukorras ei oleks äh, mõistlik äh, mitte ümber jaotada olemasolevaid vahendeid selleks, et kõige paremini ära kasutada juba niigi väheseid makse äh, assigneeringuid. kas meil on vaja reservi eelarves? jah, eriti ÜPP-s aga küsimus on selles, kui suured need reservid olema peaksid ning äh, millise hinnaga me need peaksime looma, aitäh. nüüd äh, panen äh, sõnavõtusoovijate nimekirja kinni, meil on veel kolm küsimjat. härra Manka. suur aitäh täna me kõneleme väga olulistest probleemidest, seda on võimalik näha ka saadikute reaktsioonidest ja kolleegide kartustest, mida ma ka jagan ja mõistan. kui me talunikke ei aita ka seoses Venemaa embargoga ja Ukraina konfliktiga, siis Äh, põhjustame me seeläbi turgudel suuri äh, nihkeid ja liikumisi ja muutusi. Äh, meil on vaja ühtset pilti asjad, asjast, me oleme siin rääkinud maksmata arvetest ja kui me seda ühtset suurt pilti ei näe, siis meil on suur probleem Äh, me peame seda tervikpilti nägema, sest muidu see üldine struktuur, mis meil on, ei toimi. Äh, me oleme siin kõnelenud erinevatest sanktsioonidest äh, ja kas need, kelle arved ei ole tasutud, suudavad ellu jääda või mitte? kuidas me neid probleeme peaksime lahendama siis, kas riigid peaksid ähm, neid aitama? Äh, äh, siin on kakskümmend viis miljardit äh, maksmata arveid ja see võib meile väga suuri probleeme põhjustada, kui me räägime paranduseelarvest, see võib meile tõsiseid suuri probleeme põhjustada ja seetõttu ma olen siin ühel meelel, kui me räägime sellest, et see probleem tuleb kindlasti lepitusmenetluse raames lahendada me ei ole ei komisjonilt ega nõukogult kuulnud mingeid lahendusettepanekuid, me ei tea, milline see kirjaliku muudatusettepaneku mõju saab olema, aga me peame kõike seda, millest me siin täna räägime, vaatama tervikpildi raames. suur aitäh! härra Tarand. Uh, suur aitäh, lugupeetud esimees, ma vabandan, et ma kordan neid küsimusi, mida siin on juba küsitud, aga ma arvan, et enne lepitusmenetlust on meil vaja selgust eh, saada eh, kui me räägime kriisiaegadest äh, ja piimasektori kriisist, äh, siis äh, minul on suuri kahtlusi põllumajandusreservi vähendamisega seoses järgmise aasta eelarves ja mina eelistaksin kindlasti seda, et komisjon otsiks muid võimalusi, kuidas rahastada otsesekkumise suurendamist, kui me räägime Venemaa embargost. loomulikult rohelised fraktsioonina mõistavad, et komisjon on silmitsi suurte mm, kitsendustega, siin on väga suuri mm, asju, mis tuleb arvesse võtta, me räägime, et me, mm, kui me räägime maksukohustustest, siis meil on ka ülemäärad, mida tuleb arvestada, kaks lihtsat küsimust. kas äh, ma eeldan õigesti, kui ma ütlen, et äh, ähm, Eh, lisatagatis tagatisfondi eh, on selline, mida saab kasutada ainult maksete suurendamiseks, mitte kohustuste suurendamiseks ning äh, kas äh, see lisatulu äh, on midagi, mida ei saa kasutada teie tegevusteks Venemaa kriisile reageerimisel? ja teine küsimus on selline, kas kui me räägime Vene embargost, siis kas kulukohustused ja maksekohustused ilma kriisireservi kasutamata kasutavad selle, et rakendub kriisimehhanism ja lõpetuseks, äh, mina olen põllumajandusvaldkonnas outsider äh, ähm, aga komisjoni on kritiseeritud äh, aeglases tegutsemises ja siin on öeldud, et aega võtab see kõik kaks kuud meie jaoks ja komisjoni jaoks äh, on tegelikult äh, kaks kuud äh, väga lühike aeg, tavapäraselt me kahe kuu jooksul midagi saavutada ei saa, aga lehma ja tema omaniku jaoks võib kaks kuud olla igavik, see on minu nõuanne teile, aitäh. Merci. aitäh. ja tänke, härra Rüübik, suur aitäh ähm, Venemaa kriis pakub tööd meile praegu kõigile ja Äh, äh, volinik Oettinger on saavutanud nüüd äh, üksmeele selles osas, mis puudutab gaasitüli ja Ukrainat. mina tahaksin teada, kuidas see on seotud eelarvega. Ähm, aitäh. proua Kalvinio. okei okay. um,, I m going to give the floor for the hästi, ma annan nüüd äh, sõna äh, Silvanole väga tehnilistes küsimustes, tema siis selgitab äh, eelarvedistsipliini ja muid küsimusi, aga üldiselt jah, ma arvan, me peame vaatama üldiselt, käsitlema üldiselt kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet ja me peame silmas pidama, et põllumajandus on üks selline valdkond, kus maksmata arveid ei ole tegemist ei ole valdkonnaga, kus enamasti pingeid äh, selles äh, valdkonnas on ja muidugi ma ei taha, et siin midagi muutuks, ma tahtsin lihtsalt ütelda, et tõenäoliselt on tegemist ühe valdkonnaga tõesti eelarves, kus siiani ei ole olnud pingeid. Äh. ning gaasi küsimus Ukrainas, siin ma pean jällegi kolleegidega seda küsimust arutama, enne kui saan vastata. kui tahate, siis pärast võime seda kahepoolselt arutada aga ma ei ole hetkel kursis äh, nende küsimustega, Silvana võib-olla saab selgitada veel. Thank you uh,, Mr Chair, just to aitäh, vastamaks lisa äh, sissetulekust, kas see puudutab ainult maksekohustusi või äh, mitte. siinkohal ütleksin, et põllumajandustagatisfondi puhul see ei ole diferentseeritud äh, kulutused, äh, seega äh, maksekohustused, kulukohustused käivad kokku, nii et mingeid probleeme praegu maksete koha peal ei ole esimeses sambas põllumajanduses. seega need sissetulekud võimaldavad täita kõik kohustused, mis on võetud ning see on ka üheks põhjuseks, mida proua Kalvino selgitas kui on rohkem äh, sissetulekud või kui me kasutame neid neljakümmend viit miljardit, mis on äh, reservis, kui neid ei kasutata, äh, siis oleks võimalik enne kasutada neid vahendeid ja enne, kui hakkame kriisireserve kasutama. Need finantsdistsipliini juurde. me kasutame äh, olemasolevaid vahendeid äh, erinevatel eelarveredadel, meil on võimalus samuti äh, lisasissetulekut kasutada, äh, mis ületavad siis selle, mis praeguste hinnangute kohaselt on, ka kirjalikus muudatusettepanekus meil on võimalik kasutada ka kriisireservi ja kui kõigest sellest ei piisa, siis on ka võimalus paranduseelarve koostada mis kasutab olemasolevat varu ning see annab meile lisaeelarvelisi vahendeid. ma arvan, et äh, praegu on need, need võimalused, mis meil on ja see stsenaarium, mida me võime kaaluda. Merci. suur aitäh, härra Sarvamaa. Merci bien, monsieur le president. suur tänu, härra esimees ma saan aru sellest, et raha tuleb viia üle teistele eelarveridadele. ma saan põhimõtteliselt aru komisjonist ja ka sellest kirjalikust muutmisettepanekust. aga omalt poolt tahan öö, saata teile tugeva poliitilise sõnumi. poliitiliselt on see küsimus ju tegelikult lihtne, tehniliselt on ta keeruline me peame saatma sõnumi nõukogule ja ütlema, et liikmesriigid peavad olema omavahel solidaarsed. talunikud ei ole sellist äh, olukorda endale siin palunud. Nemad tahtsid äh, osaleda ühtsetes poliitikates, tahtsid Euroopa Liitu, aga nad ei tahtnud selliseid tagajärgi ja seetõttu tuleb tagada, et kui kogu see küsimus on veidi settinud, siis käitutakse talunike suhtes õiglaselt ja et liikmesriigid on omavahel solidaarsed. see tuleb nõukogule edasi öelda, aga ma rõhutan seda ka sellepärast, et kuigi poliitiline probleem on mulle selge, siis tehnilisi küsimusi ma lahendada ei saa, neid lahendavad need, kes on selleks kutsutud, neid lahendab muuhulgas komisjon kes peab arvesse võtma, et me ei tohi jätta talunikke lihtsalt abita. ja et me peame ära maksma need maksmata arved, millest siin räägitakse. aitäh. aitäh. ja viimane sõnavõtja. härra esimees ise tegemist on äh, väga äh, halva situatsiooniga, meil äh, kuhjuvad maksmata arved. ja kui vaadata neid maksmata arveid ja seda, kui kaua nad on maksmata, siis võib-olla ei oleks komisjon pidanud kirjalikku muutmisettepanekut ettepanekut esitama, kui neid arveid ei oleks nii palju, siis ei peaks me rääkima ka sellest, et põllumajandusraha tuleb ümber suunata kuskile mujale. ma kuulasin komisjoni esindajat, kes ütles, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve, paranduseelarvet hakatakse arutama lepituses ja püütakse leida äh, vahendid, mille abil maksed tasuda mina aga tahaksin rääkida kriisireservist, mis on uuenduslik meede ja mis on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga, antud juhul siis aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. kaks tuhat neliteist on siin äh, esimene aasta ja ühtlasi esimene aasta meil kriisireserv moodustati ja see on mõeldud selleks, et katta esimese samba alla kuuluvaid kulusid. esimese samba alla kuuluvad õigus ja kuuluvad muuhulgas ka põllumajandustootjate õigused. see on iseenesest justkui lisakindlustus, see kriisireserv. ja igasugused väljamaksed kriisireservist, mis on mõeldud millekski muuks kui põllumajandustootjate toetamine, ei ole õiguspärased ja ma tahaksin teie tähelepanu, kallid kolleegid, juhtida ka sellega, et sellele, et piimasektoris ja lihatööstuses tõepoolest valitseb praegu suur kriis ja et äh, hinnad langevad. ja et äh, me ei suuda praegu isegi täielikult hinnata selle kriisi ja selle tagajärgede ulatust. küll on aga vaja ette näha kompensatsioonimeetmed et kuidagi leevendada tagajärgi, mis on selles olukorras tekkinud just tootjatele. see oli siis minu sõnavõtt, see oli viimane äh, sõnavõtt ja nüüd äh, saab uuesti sõna äh, proua Kelvinion vastuseks. Eh, just soovin teid kõigepealt tänada, härra esimees aitäh, et te äh, võimaldasite meil siia tulla mõtteid vahetama, tegemist oli huvitava ja rikastava mõttevahetusega ja meil oli võimalik äh, puudutada kõiki tähtsamaid äh, elemente, mis on välja toodud ka komisjoni kirjalikus muutmisettepanekus. me saame väga hästi aru, et see küsimus on poliitiline, me saame aru ka sellest, et komisjon ja parlament lähenevad sellele küsimusele erinevalt ja loomulikult eh, on esmatähtis leida Euroopa põllumajandustootjate jaoks lahendus. me peame selle lahenduse välja pakkuma, kuid me oleme vastutavad mitte ainult põllumajandustootjate ees, vaid me vastutame ka eelarve juhtimise eest. ja see tähendab eh, seda, et me peaksime tihedamini omavahel ehm, selliseid küsimusi lahendama ja arutama, sest meie ees seisavad äärmiselt keerulised kuud ja seda siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses ja ka kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahekümnenda aasta finantsraamistiku osas üldse. suur tänu teile, ütleb härra esimees, aitäh, et te jäite meiega ja arutasite meiega kirjalikku muutmisettepanekut. põllumajanduskomisjon arutab oma järgmisel koosolekul samuti teie kirja, mulle tundub, et see on neljapäeva hommikupoolikul ja ma ei kahtle hetkekski, et äh, eelarve komisjon äh, soovitab ka põllumajanduskomisjonil kutsuda enda juurde komisjoni ette, äh, komisjoni esindaja. nii et ilmselt äh, te osalete seal ja võib-olla osaleb seal ka teiste komisjonide liikmeid. sellega me lõpetame selle punkti käsitlemise. me täname komisjoni esindajat, et ta siia tuli ja äh, väga kahju, et meiega ei saanud olla raportöör härra Debre, kes äh, muidu oleks siin olnud. nüüd äh, lähme me edasi paranduseelarve projektiga aastaks kaks tuhat neliteist, paranduseelarve projekt number kolm ja nüüd saab sõna härra Debre, kes on selle, selle küsimuse raportöör, mitte eelmise oma. ja kes meile räägib erinevatest projektidest, eh, mille osas siiamaani ei ole hääletatud, aga mille osas võib eh, toimuda hääletus täna hommikul. nüüd on teil sõna, härra Debre. Euh, merci, monsieur le president. aitäh. nagu kokku lepitud, siis ma tahaksin kõigepealt meelde tuletada kolleegidele, Äh, seda, milline on olnud meie strateegia siiani. paar sõna selle kohta. esmalt kõik fraktsioonid koos otsustasid ühehäälselt jõuda kokkuleppele nõukoguga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve üle ja et see kokkulepe tuleks saavutada enne kokkulepet kaks tuhat viisteist eelarve üle. teiseks, sellest tulenevalt äh, otsustasime me käsitleda äh, koos äh, parandusettepanekuid äh, kaks äh, kuni seitse, esimene on juba läbi vaadatud, seitse kaasa arvatud siis ja see on ka põhjuseks, miks viimasel täiskogul äh, kiitsime me heaks teise muudatusettepaneku paranduse eelarvesse. seda muudatust vastasel juhul ei oleks saanud teha ning need vahendid oleksid võinud minna otse liikmesriikide taskutesse, kes on nõukogus esindatud. kuna nõukogu võttis vastu otsuse ainult teise mm, mm, paranduseelarve kohta, siis meil ei ole võimalik täiskogul hääletada äh, ülejäänud seisukohtade üle, ülejäänud äh, parandusettepanekutes. me peaksime alustama kuuendal novembril, lõpetama neljateistkümnendal, kui ma õigesti aru sain, aga muidugi sellega on seotud ka mõned probleemid, nagu me teame. kuna seega siis meil ei ole võimalik täiskogul täpselt oma seisukohta äh, välja kujundada, siis ma sooviksin, et täna viiksime läbi nii-öelda indikatiivse hääletuse kõikide nende raportite kohta, mis ma koostan kõikide äh, paranduseelarvete kohta ning põhjus on järgmine me tahame, et äh, hääletus puudutaks kõiki neid paranduseelarveid, äh, tegemist oleks ühe tervikuga ning äh, et see läheks nii nagu kui nõukogusse. nüüd kolmas paranduseelarve. neli koma seitsesada miljardit eurot on ette nähtud me näeme ja me tahame, et siin kasutatakse ära samuti olemasolevat varu. me tahame, ma tahaksin, et see saavutaks meil nõusoleku kuuenda raporti osas marginaali kasutamine ettenägematutel asjaoludel eh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning eh, selleks on vaja ka konkreetset eh, õigusakti, ma teen ettepaneku ka selline akt heaks kiita kuuendas punktis. neljas ja viies paranduseelarve. Neid oleme juba tutvustanud. siin on vaja kokkulepet ka solidaarsusfondi kohta tegemist ei ole minu raportitega, vaid teiste raportitega ning nüüd on vaja veel tutvustada kuuendat ja seitsmendat paranduseelarvet. ma tahaksingi lühidalt eh, paluda komisjonilt, eriti kuuenda kohta, eh, et komisjon tutvustaks meile nende paranduseelarvete sisu, nii et eh, kõik mõistaksid selgelt, millega on tegemist, aga üldiselt Eh, siis nagu ma ütlesin, tahaksin ma, et me kiidaksime heaks kõik paranduseelarved eh, kaks kuni seitse. aitäh, proua Ann Calvino. kuues. Also... jah, aitäh. ka mina proovin rääkida aeglaselt ja nii selgelt kui võimalik sellepärast, et kirjalik, sellepärast, et eh, paranduseelarve number kuus on äärmiselt keeruline tehniline paranduseelarve number kuus tegelikult äh, vastab sellele, et äh, igal aastal on vaja omavahendid uuesti üle hinnata ja seda tehakse selleks, et ajakohastada ähm, eelarve tulude poolt äh, vastavalt tegelikele laekumistele erinevate omavahendite raames. sel aastal oleme saanud häid uudiseid tollimaksud on olnud, tollimaksude lagu, laekumine on olnud kõrgem, kui ootasime, aga käibemaks on laekunud vähem. ja siis on kolmas element. kogu rahvatulu äh, element, äh, mis äh, on siis seotud erinevate liikmesriikide näitajatega. tegemist on väga tehnilise protsessiga, mis toimub igal aastal ja E, erineval aastal siis äh, kohtuvad erinevate statistikaametite äh, tehnilised äh, töötajad, tegemist on sõltumatu protsessiga, mida, milles on kaasatud ka Eurostat, kes siis kinnitab, et tegemist on tõepoolest õigete andmetega omavahendite süsteemis sel aastal on jällegi tekkinud väga tugevad reaktsioonid, eriti mõnes liikmesriigis, kuna kohandused kogu rahvatulu tasakaalus on olnud eriti suured. mida see tähendab ja mis on põhjuseks? liikmesriigid on kogu rahvatulu ümber hinnanud ka kahe, kahe tuhande, kahe tuhandenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõikes ja seda erinevatel põhjustel, peamiselt sellepärast, et äh, hindamismeetodid on äh, paranenud ja seda kõike on arutatud ka Eurostatiga meie oleme kirjalikus muutmis, vabandust, paranduseelarves number kuus välja pakkunud, et me peaksime neljasaja kahekümne miljoni võrra tõstma traditsioonilisi öö, äh, omavahendeid, sellepärast et äh, tollimaks on laekunud oluliselt rohkem, kui me ootasime. Äh, teiseks öö, ähm, lahutada kakssada kakskümmend kaheksa miljonit eurot, kuna, kuna öö, on laekunud vähem käibemaksu ja lõpuks siis üheksa koma kaheksa miljardit eurot, mis tuleb kogu rahva tulu kohandustest ja see lisandub eelarvesse automaatselt. nii et äh, selleks, et me saaksime õigesti aru, tahaksin uuesti öelda, kui parandusettepan-, paranduseelarvet number kuus ei võeta vastu detsembrikuu lõpuks, peavad liikmesriigid Euroopa Liidu eelarvesse maksma umbes üheksa miljardit eurot, mida meil tegelikult ei ole vaja, sest meil on täiesti piisavalt äh, tulu omavahenditest ja lisaks äh, need lisatulud, mida me sel aastal saime, äh, ja mis puudutavad ennekõike paranduse eelarvet number neli, aga ka teisi. nii et me teeme ettepaneku anda see raha liikmesriikidele tagasi. liikmesriigid peaksid selle üle rõõmustama aga liikmesriikide panused on muutunud, nende suhtelised panused on muutunud just nimelt kogurahvatulu kohanduste tõttu ja paljud liikmesriigid on oma kogurahvatulu kohandanud ülespoole, mis tähendab seda, et neil on nüüd äh, suurem äh, osakaal omavahenditest ja tasakaal selle vahel, kes raha tagasi saab ja kes peab rohkem maksma on äh, seetõttu praegu arutusel ja nõukogus on selle kohta öeldud äh, mitmeid asju. paranduseelarve number kuus aga näeb ennekõike ette, et liikmesriikidele tagastatakse teatud osa raha, sest meil ei ole antud olukorras seda raha endal vaja. paranduseelarve number seitse on hoopis teistsugune, see on äh, nii-öelda tüüpiline paranduseelarve ja seal räägitakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmisest ja see puudutab äh, Serbia ja Horvaatia üleujutusi ning samuti ka äh, Bulgaaria omi. Need, äh, need siis leidsid aset mais kaks tuhat neliteist, mil olid tugevad üleujutused Serbias ja ka Horvaatias, kuigi Horvaatias natuke kergemad, hävis suur osa avaliku sektori ja erasektori taristut ning hävisid ka tuhanded majapidamised. kuu aega hiljem toimus suur üleujutus Bulgaarias. komisjon uuris kõiki kolme abitaotlust väga põhjalikult, võttes arvesse Solidaarsusfondi üldisi reegleid ja me tegime ettepaneku kasutada Euroopa Solidaarsusfondi raha ja maksta kolmele nimetatud riigile välja kokku kaheksateist miljonit eurot, aitäh! aitäh teile! Teie ette, äh, ettekanne on äh, tekitanud ka äh, sõnasoove. proua Vutik. suur tänu. nagu te ütlesite, parandas e-, eelarve kuus ja nõukogu reaktsioonid on meie jaoks huvitavad ma olen teiega nõus, see ei ole ainult tehniline küsimus, vaid ka väga poliitiline. ja asjaolu, et äh, poliitilisi seisukohti ei ole õnnestunud piisavalt äh, kooskõlastada, on muutnud veelgi keerulisemaks parandusettepaneku, paranduseelarve number kuus vastuvõtmise. kuigi tegemist, kuigi me võiksime seda tegelikult äh, teha ja peaksime seda tegema hästi lihtsal ja otsesel moel seetõttu jään ma ootama teie ettepanekuid, kuidas need probleemid lahendada ja neid tulevikus vältida, aitäh! aitäh, härra Depre! aitäh, härra esimees! selleks, et kõik oleks meile selge Äh, paranduseelarve number kuus osas, siis see tundub mulle, et meil tuleb lahendada kolm tähtsat küsimust. ja nendes küsimustes ei või olla mingit äh, vastuolu või arusaamatust. esiteks, menetlus, millega me jõudsime nende arvudeni, mis siin dokumendis on kas on selge, et tegemist ei ole komisjoni ettepanekuga? tegemist on tööga, mille tegi Eurostat kooskõlas liikmesriikide ekspertidega, kellele on tehtud ülesandeks defineerida kogu rahvatulu liikmesriigis. kas see on selge, et tegemist ei ole komisjoni otsusega, vaid menetlusega Eurostati ja liikmesriikide vahel? komisjoni ettepanek ei olnud selle töö aluseks, see on minu esimene küsimus. teiseks teatud äh, liikmesriikide esindajad ütlesid, äh, tähendab, öeldi, et mõnede liikmesriikide puhul tuleb juurde maksta ja teised saavad raha tagasi, siis ma tahaksin küsida, kas on võimalik, et me jõuame äh, sellise tulemuseni, kus on selge, kes mida maksab ja kolmandaks, milline on juriidiline tagajärg juhul, kui liikmesriik, kes peab juurde maksma, seda etteantud aja jooksul ei tee? kas tekib mingi õiguslik tagajärg? ja nüüd ka kolmas küsimus, ma loodan, et komisjon sellele väga selgelt vastab. kas, kui me võtame äh, vastu paranduseelarvet kaks kuni seitse kas siis saavad kõik liikmesriigid äh, kasu? Äh, need, kes peavad juurde maksma, peavad vähem juurde maksma ja need, äh, kes on nii-öelda tagasisaajad riigid, saavad rohkem. kas kõik saavad mingit kasu? aitäh. aitäh. suur tänu. tegemist on poliitiliselt väga olulise küsimusega ka Ühendkuningriigi jaoks mõju Ühendkuningriigile on palju suurem kui mõju teistele liikmesriikidele. ja seda isegi siis, kui paranduseelarve number kuus vastu võetakse. me räägime kahe koma ühest miljonist, mille, miljardist, vabandust, mille Ühendkuningriik peab leidma. ja lehed kirjutavad meil sellest, ütlevad, et see on Ühendkuningriigi jaoks šokk paistab, et David Cameron ei teadnudki enne, et mingi selline nõudmine võidakse esitada ja seetõttu tahaksin küsida, millal oleks Ühendkuningriigi valitsus pidanud teadma, et temalt nõutakse lisaraha? juba mõne aasta vältel öeldakse saalist. aga mina tahaksin ametlikku vastust, ütleb kõneleja kas on mingisugune põhjus, miks Ühendkuningriigi panus peab olema nii suur võrreldes teiste liikmesriikidega? Te ütlesite küll, et selle taga on Eurostat ja kogu rahvatulu andmed, aga ikkagi, see raha, millest meie siin räägime, teiste liikmesriikide puhul on see ikka palju väiksem Äh, näib, et kõige, äh, kõige rohkem nõutakse Hollandilt kuuskümmend neli koma kaks miljonit, tähendab, tema on siis teisel kohal ja esimesel on Ühendkuningriik kahe koma ühe miljardiga. kust selline vahe? David Cameron on öelnud, et tema esimeseks detsembriks ära ei maksa. kindlasti on mingid tagajärjed, kui ta seda ei tee. kas ma saan õigesti aru, et aluseks on äh, Äh, määruse kaks, tuhat ükssada viiskümmend aastast kaks tuhat artikkel üksteist, mis ütleb, et kui ära ei maksta, siis tuleb maksta ka intressi, intressi. ja kui seda intressi ei maksta teatud ajaks, siis hakkab intress ka äh, tõusma, kusjuures seda kõrgemat intressi nõutakse siis tagasiulatuvalt alates äh, võla tekkimisest. Ühendkuningriigi meedias räägitakse sellest, et võib-olla võiks nende summade osas pidada läbirääkimisi Äh, ajaleht Times kirjutas tänagi, et võib-olla on võimalikud läbirääkimised, aga Telegraph ütles, et äh, Ühendkuningriik peab maksma ka trahvi, kui ta ei maksa seda summat ära, nii et öelge palun, kuidas siis tegelikult on? kas on mingi võimalus pidada läbirääkimisi? aitäh. Madame Calvino. proua Calvino, teil on sõna suur tänu. suur tänu teile küsimuste eest. lubage alustada sellest, millised on kehtivad reeglid ja miks need on äh, sellised, nagu nad on. määrus tuhat ükssada viiskümmend, millest te rääkisite, on äh, tõepoolest peamine määrus omavahendite äh, sissenõudmise kohta. määrus tuhat ükssada viiskümmend on väga selgelt sõnastatud, samas ka eh, detailne ja eh, määrus on eh, ettekirjutav. seal räägitakse sellest, liikmesriik on kohustatud, nii et komisjonil ei ole mingit kaalutlusõigust ja liikmesriikidel ka mitte, maksta tuleb, see ei sõltu sellest, kas maksta tahetakse. see on nii väga headel põhjustel ja selliseid põhjuseid on vähemalt kaks. esiteks tagatakse nii, et Euroopa Liidu eelarve on alati tasakaalus et on kindlustunne, et liikmesriigid ikka maksavad ja tõepoolest nad maksavadki, alati on ära maksnud. teine põhjus on see, et liikmesriigid peavad saama kindlustunde, et neid koheldakse võrdselt et kedagi ei hakata eelistama, et kelle, kellegi puhul ei nähta ette mingit eriolukorda. ja just sellepärast on need reeglid nii selged ja nii kohustavad kogu protsess põhineb andmete statistilisel ülevaatusel ja tavaliselt on nii, et iga aasta oktoobri keskpaigaks on andmed olemas ja seejärel need andmed sisa, sisestatakse kogu rahvatulu puudutavasse andmestikku ja arvutatakse välja, kui palju omavahendeid laekub. komisjon teeb seda tööd igal aastal ja igal aastal on mingeid muudatusi, aga sel aastal on need muudatused väga suured sellepärast et liikmesriigid on kasutanud uusi statistilisi reegleid, mille kasutamine ei olnud kohustuslik, aga mida nad siiski kasutasid kogu rahvatulu hindamisel. mõnes riigis on äh, see muudatus olnud väga suur. mõnel puhul tuleneb äh, see äh, me uue meetodi kasutamisest ja teistes riikides sellest, et arutatakse, arvestatakse ka neid tegevusi, mida enne ei arvestatud. pressis öeldakse, et nüüd arvestatakse ka prostitutsioonist ja narkokaubandusest tuleva tuluga, nii see muidugi päris ei ole. Ühendkuningriigis on sisse arvestatud nüüd ka mittetulundusühingud, äh, igasugused heategevusorganisatsioonid, mis äh, tegelikult moodustavad suure osa kogu rahvatulust. nii et äh, protsess, millel need andmed põhinevad, on alati sama. andmeid annavad siseriiklikud statistikaametid ja nad lepivad siis omavahel kokku, lepivad kokku ka Eurostatiga, et andmed on esitatud õigesti ja neid on arvestatud õigesti. Euroopa Komisjonil ei ole mitte mingit kaalutlusõigust. ei ole kunagi olnud ja ei ole ka praegu põhjustel, mida ma just nimetasin. meile on aga esitatud tähtaeg, millest me peame kinni pidama sest äh, tavaliselt tehakse need arvutused nii hilja kui võimalik, et oleks võimalik arvesse võtta nii palju andmeid kui võimalik. nagu ikka, esitati ähm, andmed meile oktoobri keskpaiku ja meie siis seitsmeteistkümnendal oktoobril esitasime need omakorda kõigile liikmesriikidele. kas on mingi võimalus, et liikmesriik ei maksa? ei ole ei ole, sest määrus tuhat ükssada viiskümmend ütleb, et liikmesriik on kohustatud maksma esimeseks detsembriks. ei ole mitte mingit õigust seda kuupäeva muuta, ei ole õigust muuta ka summat, summa on see, mis on välja arvutatud. ja kui riik ei maksa esimeseks detsembriks, siis ei ole ka mingit võimalust mitte sisse nõuda intressi, mis on ette nähtud määruse tuhat ükssada viiskümmend artiklis üksteist kas Ühendkuningriiki on tabanud mingi eriline õnnetus? kui seda summat vaadata, siis jah, aga kui mõelda eh, suhtelisel skaalal, siis ei, sest on eh, liikmesriike, mille kohandamisprotsent on olnud kõrgem kui Ühendkuningriigil. näiteks Holland, Malta, Küpros, Kreeka. Eh, need on väiksemad liikmesriigid, aga nende puhul see kohandatav protsent on olnud palju suurem kui Ühendkuningriigi oma ma ütleksin lõpetuseks, et Euroopa Komisjonil ei ole mitte mingit õigust äh, läbi rääkida summa osas, seda on kinnitanud Euroopa Kohus, nii et aluseks on siin see määrus tuhat ükssada viiskümmend ja ka Euroopa Kohtu praktika. me ei saa seda teha Euroopa Kohus ei saa pidada läbirääkimisi liikmesriikidega teemal, kas see liikmesriik peab või ei pea maksma. nii on lihtsalt ette nähtud kuidas aga vältida seda, et äh, selline olukord äh, korduks ka tulevikus? see on väga hea küsimus. kui määrus tuhat ükssada viiskümmend äh, kirjutati, siis tõenäoliselt ei mõelnud keegi selle peale, et viieteist aasta pärast võib tekkida selline olukord, nagu praegu on. nii et jah, me peame mõtlema, kuidas seda tulevikus vältida me hakkame seda arutama lähinädalatel, kuid tänase seisuga pean ma ütlema, et see määrus ei jäta mitte mingisugust manööverdamisruumi lahendada öö, öö, olukord. see olukord on võib-olla poliitiline, aga lahendada tuleb ta tehniliste meetmetega, aitäh. Merci, madame. Monsieur Zandi. aitäh. Grazie, presidente, ma io eh, vorrei fare. suur aitäh mina tahaksin äh, ka paluda paari selgitust komisjonilt ja vabandan võib-olla need küsimused võivad tunduda rumalad, aga kuna ma olen siin uus, siis ma ei saanud päris hästi aru veel, kuidas meil see mehhanism toimib ja kuidas me muud, äh, kuuendas paranduseelarves. parandage mind, kui eksin, aga äh, ma olen aru saanud, et liikmesriigid on ümber hinnanud oma äh, kogu rahvatulu vastavalt äh, uutele äh, näitele sekk kümnes. kui see nii on, siis tegemist on täieliku hullumeelsusega, sellepärast et nõutakse üha rohkem raha liikmesriikidelt vastavalt uuele kogu rahvatulule, mis nagu, nagu Itaalia puhul see oli, aga sinna lisatakse ka varimajandus SKT väljaarvatamisel. kas me peame siis silmas ka narkootikumide müüki ja prostitutsiooni? kas äh, kogu selline varjatud äh, ebaseaduslik majandustegevus läheb selle, see on ju vastuolus äh, selle kogu rahvatulu arvutamismeetodiga, mida me kasutame selleks, et riikide jõukus välja arvutada tundub, et siin on kaasa arvatud kõik, kogu majandustegevus mis endaga makse ju äh, kaasa toob, aga ebaseaduslik, äh, ebaseaduslikus majanduses mingit otsest maksutulu ei tule. leian, et olukord on väga kummastav, palun selgitage, meilt nõutakse raha äh, juurde raamatupidamise arvutuste põhjal, mis on aga täiesti illusoorsed. või siis, kas selline arvutus tuleneb sellest, et kogu rahvatuulu äh, arvutatakse ennetavalt välja aasta alguses ja aasta lõpus siis nähakse, et ähm, näitajad on muutunud. ma ei tea, kas äh, meil peaks Itaalias olema äh, SKT sada näiteks ja aasta lõpus me näeme, et see oli hoopis sada neli või sada viis. mis toimub, ma tahaks natuke selgitust, sellepärast et see on oluline selleks, et aru saada. ja siis seejärel no valisime me väga veidra ajavahemiku, alates hetkest, mil äh, oleme me uut süsteemi hakanud, hakanud kasutama, aga kas me ei saaks natuke lühemat ajavahemikku arve, arvestada selleks, sest vaatame näiteks, mis äh, tulemusteni me Ühendkuningriigi puhul jõudsime. ja veel viimane küsimus, see puudutab seda, mis te ütlesite. Te ütlesite, et liikmesriigid on see kümmet ära kasutanud selleks, et äh, ümber arvutada. aga te ütlete seda nii, nagu tegemist oleks liikmesriikide valikuga ning see ei olnud üldse kohustuslik selleks, et hoida kokku struktuurikohanduste äh, pealt ja mujalt, siis tundub, et liikmesriigid tõmbasid endalt ise vaiba jalge alt ära. ja suurendavad oma osalust äh, ühtsesse eelarvesse, sellepärast et kuues äh, paranduseelarve, siin lõpuosa ei ole päris selge, kelle süü see siis on, kas Need puudujäägid tulenevad institutsioonide poolsest tööst või liikmesriikide poolt äh, tehtavast, kes üritasid ära kasutada kunstlikult tekitatud raamatupidamise olukorda ning tahtsid äh, kokku hoida, aga lõpuks ikkagi peavad maksma oluliselt rohkem. suur aitäh! Euh, jah, väga huvitav arutelu me avastasime nii mõnedki meist äh, selle Briti probleemi, mida nõutakse vastavalt siis selle äh, Eurostati poolt välja arvutatud äh, tulemustele, aga kui meil on no, konkreetsed reeglid ja tundub, et on, mida kasutab sõltumatu organism, siis ma leian, et võimatu ta vähikäiku sisse anda ja hakata muutma midagi, me peaksime ikkagi jääma selle juurde, et ühistest reeglitest kinni peetaks. aga mõned küsimused siiski tõstatuvad. Eh, siin on tegemist meie süsteemi, eh, omavahendite süsteemi piiridega igastahes ja sellest on siin komisjonis ka korduvalt räägitud, aga ma leian, et arutelu ei ole veel läbi neis küsimustes. ja eh, varimajanduse küsimus, see on minu jaoks väga oluline, isegi ma tahaksin teada, mis tasemel me siis peatame. tundub, et osa sellest nii-öelda varimajandusest on tõesti kaasatud, aga kui me räägime ebaseaduslikust majandusest, siis, siis siin, ebaseaduslikust majandustegevusest, siis siin on tõesti palju küsimusi, sest et meil peaksid olema ju ühtsed reeglid, mille põhjal me SKT välja arutame. härra Tarand. suur aitäh nagu tavaliselt, eh, siis eh, meie fraktsioonina oleme üldiselt nõus eh, sellega, mida raportöör härra Depre on välja pakkunud, aga mul on mõningaid kõhklusi seoses taktikaga, mis puudutab paranduseelarvet number kuus, sest minu arvates, kui me selle praegu vastu võtame, siis me näitame liiga palju head tahet nõukogu suunal üles, kes pani meid mitmeks kuuks ootele ja äh, tuli välja uskumatute argumentidega selleks, et vastuvõtmist edasi lükata. ja nüüd on meil olukord, äh, kus parlamendil on positsioon isegi enne nõukogu, äh, mis minu arvates toob suuresti kasu ainult nõukogule ja mitte protsessi teistele osapooltele. ja seetõttu ma arvan, et me oleme praegusel kujul paranduse eelarve number kuus vastu, aitäh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 Äh, ma olen kõikide paranduseelarvete variraportöör ja ma tahan äh, öelda, et kõigepealt äh, me toetame loomulikult meie raportööri ja tegemist on väga olulise järeldusega arutelust. me peame olema kindlad põhimõttele, et me tahame kõiki paranduseelarveid koos paketina vaadata, see on lõpit-, lepitusmenetluse kontekstis väga oluline. mis nüüd puudutab probleeme ja kõhklusi, mis on seotud metoodikaga, siis see on ju, see metoodika on ju liikmesriikide poolt tegelikult äh, kokku lepitud, äh, kokkulepe on tehtud, otsus on tehtud äh, ja tulemused on liikmesriigiti erinevad Eh, see ei ole läbi räägida, võime seda öelda, me ei tohiks eh, parandusjärelevalve number kuus eh, kohelda millegina, mis võib paketi kukutada, me peaksime jääma raportööri põhimõtte ja ettepaneku juurde, vaadelda seda kõike koos paketina, see on esiteks ja teiseks, me peaksime lepitusmenetlust arutama parandusjärelevalvete puhul kahe tuhande viieteistkümnenda aasta puhul ja see on väga oluline ja minu järeldus kuulde põhjal on see, et eh, mis puudutab arvamuste vahetust eh, parandusjärelevalvele kuus osas, siis meie eh, arvamust see sellest kõigest ei muuda, aitäh. Ah, euh, kokkuvõtteks jah, kõik on äh, nüüd oma arvamust avaldanud ja ma arvan, et kes äh, seda teha tahtsid, said ka seda teha. võib-olla proua Calvino võiks ka vastata kolmele viimasele, neljale viimasele esitatud küsimusele ja siis jah, kokkuvõte. Yes, thank you very much. proua Kalvini, jah, suur aitäh. aitäh, et annate mulle võimaluse vastata mõningatele küsimustele. esmalt jah, unustasin mainida seda, Itaalia oli teine riik, keda positiivne panustamine mõjutas, jah me ei ole uue SEC-i kaks tuhat kümme reegleid kasutanud ja need reeglid äh, tulevad ainult oma vahendite puhul kasutusele, kui äh, see otsus ratifitseeritakse kõikides riikides ja me loodame, et kaks tuhat kuusteist lõpuks nii läheb. me kasutame endiselt SEC üheksakümmend viite, aga kuna liikmesriigid ise on SEC kaks tuhat kümnele üle läinud, siis nad äh, on kasutanud võimalust omavahendite puhul ähm, erinevalt arvutada kogu rahva tulu. ma tahaksin ütelda praegu, et äh, arvutused on tehtud vastavalt liikmesriikide statistikaametite andmetele, nad pidasid ähm, Eurostatiga arut- äh,, läbirääkimisi, aga põhimõtteliselt on nad kasutanud omavahendite väljaarvatamisel omaenda andmeid kas me saaksime lühemat ajavahemikku kasutada, normaalne periood on neli aastat välja arvatud, kui on reservatsioone ja siis eh, saab eh, ka kaugemale tagasi minna ajas. Nende andmete kasutamine on Statistikaametite töö tulemus ja siin eh, sulgudes ütleksin, et väga oluline on selle statistilise protsessi eh, terviklikkuse säilitada. me näeme, et on üritatud politiseerida Statistikaametit eh, eh, tööd ja meie oleme väga selle vastu, me tahame, et nad jääksid sõltumatuks. ning see protsess põhineb ühistel reeglitel, reeglid on ühised, aga pidev andmete läbivaatamine seisneb selles, et me vaatame, kuidas äh, tõlgendatakse reegleid erinevates olukordades erinevates riikides. väga oluline on silmas pidada, et paranduseelarvet kuus ei tähenda seda, et rohkem raha tuleks Euroopa Liidu eelarvesse, ei, Brüssel sellest rohkem raha ei saa. me lihtsalt tasakaalustame liikmesriikide osaluse, osad rahvasaadikud Äh, ka sellest rääkisid, osad maksavad rohkem, osad vähem, aga tegemist on lihtsalt äh, liikmesriikide vahelise tasakaalustamisega, aga üldine äh, tasakaal ja see pakett, mille kohta ka härra Depree küsis, on positiivne kaheksakümmend seitse koma viis miljonit, nii et kogu see pakett viib siis selleni, et meil on kaheksakümmend seitse koma viis miljonit ülejääki, mis makstakse liik-, liikmesriikidele. ma usun, et sellega olen vastanud erinevatele küsimustele, mis tõstatati kuuenda paranduse eelarve kohta. aitäh, ma usun, et nüüd härra Debre saab kokku võtta. ja siis tuleme veel selle paki juurde, paketi juurde tagasi. Äh, kui läheb hääletamiseks, härra Debre. Oui, euh, Monsieur le Président. Aitäh, pöördun kõikide fraktsioonide kolleegide poole. ma arvan, et ei ole mitte kunagi hea muuta strateegiat, kui tegemist on, äh, kui me peame hakkama läbirääkimisi pidama oma partneriga, see näitab, et me oleme midagi ette valmistanud läbirääkimisteks ning äh, see näitab ka seda, et meie rinne on hakanud mõranema ning äh, meil ei ole enam ühtset, üksmeelset väge läbirääkimistele saata seega kutsuks kolleege üles äh, jääma sidusaks, äh, jääma nende positsioonide juurde, mis meil on olnud siiani, nimelt et me üldiselt nõustume äh, kõikide parandused, eelarvetega kaks kuni seitse. ja ükskõik, mis ka kuuendas paranduseelarves ei oleks, ma arvan, et siiski on vaja silmas pidada kahte asja siin ei ole ei komisjon ega parlament vigu teinud nendes äh, summades. tegemist on liikmesriikidega, kes on läbirääkimisi pidanud Eurostatiga, nad ise äh, määrasid ära oma kogurahvatulu. ning sellel on omad tagajärjed, miks nad seda tegid, milliste elementide asusel, sellest me ei tea suurt midagi ja võib-olla osad selleks, et näidata, et oma teed käies on nad suutnud äh, saavutada suurema majanduskasvu kui teistes riikides. kui neil see nii on, siis sellel on omad tagajärjed äh, seoses äh, ametlikult võetud kohustustega. siinkohal tahaksin ütelda kolleegile roheliste seast, et palun ärgem hakakem viivitama ja ärgem häälitagem kuuenda paranduseelarve vastu. et kui me seda teeme, kellele selline positiivne märguanne oleks siis mõeldud? mitte keegi ei äh, leiaks lahendust sellele. sellisel juhul ei hakata maksma või siis öeldakse, et on, tahetakse uuesti läbi rääkida. kui me nende arvutuste tulemustega ei nõustu, siis see tähendab seda, et selle asemel, et olla enamuse liikmesriikide poolt, kes äh, saavad kasu uuest mehhanismist ja küsivad, mis mängu me mängime, me lihtsalt jätame mulje, et äh, meie, sõnum jõudis meieni, aga me kõhkleme. nii et ma arvan, et sisuliselt oleks tegemist väga tõsise veaga läbirääkimiste taktikas nõukogus. nii et ma tõesti äh, loodan, et kõik fraktsioonid saavad täna hääletuse käigus heaks kiita need, äh, selle suuna, milles me varem kokku leppisime jah, aitäh, härra Debre, seda saame ka kontrollida mõne hetke pärast, kui hakkame hääletama ja kui leiab aset eh, suunav hääletus eh, paranduseelarvete kohta. mis puudutab aga kuuendat paranduseelarvet, siis eh, sellel ei ole mingeid tagajärgi praegusele eelarvelisele olukorrale, vaid see puudutab liikmesriikide vahelisi probleeme ja kui peaksid aset leidma arutelu äh,, läbirääkimised äh, ja kui ne-, siis äh, sellisel juhul, kui on kõike viibib, siis need, kes peaksid saama raha tagasi, peavad ootama, sellepärast et teised ei suuda oma äh, probleeme ära lahendada lihtsalt. ma sain väga hästi teie sõnumist aru, äh, see pakett tähendab seda, et kõik paranduseelarved tuleb koos heaks kiita. nüüd aga, kui võimalik, läheme finantsreeglite juurde, mis kehtivad Euroopa Liidu üldeelarvele ja tegemist on küsimusega, kus raportööriks on proua Kresle, aga võib-olla anname kõigepealt sõna komisjonile, et komisjon saaks meile selgitada selle küsimusega seosnud, kas härra Erik Paradi tahaks sõna võtta? jah, suur aitäh kuna mulle võimalus anti, siis tahaksin meelde tuletada, et pettusevastane võitlus on üheks peamiseks eesmärgiks, äh, millega tegeles, äh, tegeleb kolleegiume, mis äh, kokku kutsuti ja muuhulgas ka missioonikiri, mille president Juncker saatis kõikidele volinikele on seda mainitud ja kõik peavad selle nimel töötama. samuti on oluline silmas pidada, et esimest korda eelarve heakskiitmise portfell ja Olafi portfell on äh, kokku pandud äh, ning proua Georgieva asepresident äh, tegeleb sellega ja tegemist on pretsedenditu olukorraga, mis võimaldab meil jõuda teatud sünergiateni selles eelarve valdkonnas. kiire avastamine ja mitteusaldusväärsete äh, majandusüksuste äh, peatamine on põhjus, miks me sellise ettepaneku teeme ning me leiame, et tegemist on ka võimalusega Olafi uurimissuutlikkust tõsta. me oleme teadlikud sellest, et äh, see süsteem, mille kohta me oleme ettepaneku teinud, mõjutab ettevõtjaid ning et see mõju öö, võib mõjutada ka finantsiliselt ettevõtjaid. see on ka põhjuseks, miks meie ettepanek eh, üritab jõuda õiglase tasakaaluni, ühest küljest tuleks kaitsta Euroopa Liidu finantshuve ja teisalt eh, samuti arvestada ettevõtjate põhiõigustega. see on ka põhjuseks, miks me lisasime ettepanekusse tagatised eh, protseduuraalsed tagatised, nii-öelda menetluslikud tagatised, nii et ka ettevõtjad saaks, e, tuleks ära kuulata, me oleme lähtunud eelkõige proportsionaalsuspõhimõttest ja samuti tegime ettepaneku luua selline keskne paneel, mis vaataks läbi kõike juhtumid me tahame samuti sama tasakaaluni jõuda isikuandmete töötlemisel ja avaldamisel äh, ettevõtete puhul ning me tegime ettepaneku avaldada kogu info ettevõtjad, äh, nende ettevõtjate kohta, äh, kes on välja jäetud. meil paluti füüsiliste isikute kohta mitte sellist infot avaldada, aga meie pigem tahaksime lähtuda Transparency Internationali soovitustest ja tahaksime avaldada kogu info ja see info puudutaks siis nii juriidilisi kui ka füüsilisi isikuid. aga olles seda öelnud, novembri lõpuks peaksime me saama ka ametliku arvamuse Euroopa andmekaitse inspektorilt. samuti eh, oleme me taganud selle, et eh, otsus ei mõjutaks Olafi kohustust kinni pidada põhiõigustest uurimistoimingutes ja muidugi mõista samuti eh, tuleb kaitsta ka neid, kes infot edastavad, whistleblowers siis puhujate kohta. nii et mis puudutab komisjoni Olevi koostööd, siis ähm, äh, see on eriti oluline, kui me peame võtma ennetavaid ja säästvaid meetmeid ja kaitsmaks Euroopa Liidu finantshuve. Olafi määrusega oleme me täielikult arvestanud siinkohal, eriti selles osas, mis puudutab Olafi kohustust viivitamata teavitada institutsiooni kui uurimise põhjal on selgunud, et on vaja võtta ennetavaid meetmeid ning samuti Olafil on kohustus abistada institutsioone, kui eh, sellised meetmed võetakse. ma lisaksin eh, oma ettekande lõpetuseks, et eh, leian, et komisjoni ettepanek sai väga hea vastuvõtu osaliseks ka Transparency International hindas seda kõrgelt. Ehm, nad esitasid meile ka mõningaid lisaküsimusi selle paneeli või eh, instantsi kohta, kes, eh, eh, mille me loome, samuti finantsreeglite ja rakenduseeskirjade kohta esitati küsimusi et siin teatud otsused võtab komisjon vastu. või tehti samuti eh, kriitikat, aga siin on võimalik väga eh, kergelt selgitada olukorda, see puudutas eh, põhjenduste väljajätmist Äh, ja muuhulgas puudutas see ka äh, huvikonfliktide väljajätmist. tegelikult see välja jäetud ei ole, sellepärast et see on nii finantsreeglites kui ka äh, statuudis ja see puudutab siis institutsioonide ametnikke. kui tegemist on ametnikuga, tegemist oleks tõenäoliselt väga erandliku juhtumiga, kui see ametnik on samaaegselt äh, mõne järelevalveorgani liige ettevõtete puhul, mis osaleb riigihangetes ning kui pettus on tuvastatud, siis finants eeskirjad ning personali eeskirjad muidugi võimaldavad meetmeid võtta ning välja jätta siis ettevõtja sellest hankest, kus ta osales lisasime samuti äh, tõsise ametialase äh, pettusele veel äh, katse mõjutada otsuse vastuvõtmisprotsessi või ning samuti katse saada konfidentsiaalset informatsiooni äh, avalike pakkumiste puhul, nii et ma leian, et huvide konfliktiga on äh, arvestatud siin. ja veel lõpetuseks üks punkt, me oleme väga palju tööd teinud neis küsimustes liikmesriikidega, eelarvekomisjon äh, on korra juba teksti läbi vaadanud, nüüd ootame progressle raportit, et Coreperi minna ja seejärel muidugi alustame triloogi ka parlamendiga. mis puudutab reageeringuid, siis ma arvan, et peamiseks reageeringuks liikmesriikide poolt oli see, et tunti muret halduskoormuse üle, mis võib lisanduda ja tuleneb sellest, et tuleb aruandeid esitada komisjonile kõrvalekaldumiste kohta, mis mõjutavad Euroopa Liidu finantshuve. me tahame veenda liikmesriike, et see kohustus peab alles jääma ning seeläbi on võimalik parandada samuti koostööd Euroopa Liidu institutsioonide, komisjoni, Olafi vahel ja liikmesriikide vahel. ja seeläbi saaksime me paremini edasi jõuda ka pettusevastases võitluses Äh, tundub, et meie ettepanekusse on tõesti hästi suhtutud, päris hästi ka liikmesriikide poolt äh, eelarvekomitees ja loodetavasti ka äh, teie saate meilt toetada, aitäh! suur aitäh, härra Paadi! proua Kressle, kas ettepanek liigub õiges suunas? president, parfois aitäh! jätkan nüüd saksa keeles, suur aitäh selle ettekande eest. me räägime andmepangast ja ma tahaksin seda kolleegidelegi selgitada. tegemist on kõrvalejätmiste kohta käiv andmepank, mis puudutab neid, kes on petnud Euroopa Liitu avalike hangete menetluses. tegemist on siis sellise andmepangaga ja mõte on siis selles, et kõik liikmesriigid vaataksid sinna andmebaasi enne, kui nad lepingut lepinguid, äh, lepingute järgi raha välja annavad, see on iseenesest hea mõte ja nüüd raportöörina ähm, äh, olen ma kaheksa aastat selle andmepanga küsimuses juba tööd teinud äh, ja finantsmääruse ülevaatamine esimesest korda oli aastal kaks tuhat kuus ja siis me tulime välja selle andmepanga mõttega ja me kaklesime siis liikmesriikidega, tol ajal triloogi äh, käigus oli see selline avatud punkt ja äh, ja te ei usu, aga sellesse andmepanka on äh, ainult üks sissekanne tehtud äh, kõik need aastate jooksul ja mitte sellepärast, et pettusi pole olnud, vaid sellepärast, et see süsteem ei tööta ja meil on vaja töötavat andmebaasi ja ma arvan, et see on meie kõigi huvides äh, selleks, et Euroopa Liidu rahasid pettuste eest paremini kaitsta Äh, ja me ei saa ju nendele, kes äh, meid korra on juba petnud, veel raha anda järgmisel korral, aga seda me paraku teeme praegusel hetkel. Äh, näiteks on olnud üks juhtum, kus üks organisatsioon, kes tegeles pettusega, sai veel kord raha ja seetõttu on see andmepanga teema väga oluline teema ja ähm, me peame tagama, et see, mis meil on äh, siin ette pandud, äh, toimiks tõesti väga hästi. Euroopa Liidus on väga palju reegleid ja väga palju seadusi, mida me ise ka kunagi ei kasuta äh, ja me oleme teada saanud juba ammu selle, et liikmesriigid ka ei kasuta ja ei rakenda neid reegleid, mis ette on kirjutatud, aga ka Euroopa Liit ise seda ei tee ja see andmepanga näide on üks näide selle kohta, kus Euroopa Liit ise ei ole seda reeglistikku kasutanud ja see on olnud väga problemaatiline Äh, ja äh, kohtuotsuseid olnud vaja, enne kui see andmepanga asi on, oleks saanud äh, ähm, reaalseks muutuda, aga selliseid kohtuotsuseid meil ei ole olnud ja me oleme väga palju aega raisanud selle protsessi käigus ja me peame nüüd tööd paremini tegema. Ähm, ja see finantsmääruse reform, ülevaatamine on väga hea võimalus äh, teha asju paremini, mis siiani ei ole hästi olnud äh, korraldatud. selle reformi ülevaatamise põhjuseks äh, on see, et äh, kui me räägime direktiivist kaks tuhat neliteist kakskümmend kolm, mis puudutab kontseptsiooni, kontsessioonilepinguid, siis äh, need tuleb omavahel vastavusse viia. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses saab siis muudetud finantsmäärus ka loodetavasti äh, elu jõustuda. siin tahetakse suuremat paindlikkust Äh, näiteks tahetakse võimalust äh, tagantjärgi muuta lepinguid, mis avalike hangete käigus on sõlmitud, me peame vaatama täpsemalt seda, kuidas seda teha äh, või mitte teha. see reform on ka seetõttu huvitav, sest see on tõenäoliselt viimane võimalus sellel kümnendil asju muuta. ja komisjon äh, on siin teinud tööd ja mina toetan komisjoni selles töös. Äh, siin äh, tuleb mainida ka delegeeritud õigusakte, töörühm on selles küsimuses juba kokku saanud ja me nüüd mm, teame, et septembris ja oktoobris olid esimesed kohtumised ja me tahame tööd veelgi intensiivsemalt teha, kui meil on poliitiline kokkulepe ja tekst olemas. ja nüüd Väliskomisjon ja Eelarvekontrolli komisjon koostavad arvamuse, mida ma ka väga pikisilmi ootan. üks on ka selge, et et üks on selge, et reeglid on kõigi jaoks ühtsed ja välispoliitika küsimus on loomulikult väga keeruline äh, ja ma ootan põnevusega, äh, milliste ettepanekutega selles kontekstis välja tullakse. Äh, minu kolmanda, minu raport tuleb esitusele kolmandal detsembril, siis on viieteistkümnenda jaanuarini aega muudatusettepanekuid esitada ja hääletamine on viiendal veebruaril eelarvekomisjonis ning pärast seda on meil triloogi läbirääkimised Äh, ma armastan äh, väga äh, parandusettepanekuid, kuid püüdke mm, mitte väga loomingulised olla, ma olen valmis läbi rääkima loomulikult. mul on väga kohutavaid kogemusi olnud selles valdkonnas muudatusettepanekutega ja sellepärast ma siis seda siin mainin. nii, nüüd siis andme pank, millest ma juba rääkisin, Transparency International on viis kriitikapunkti siin välja toonud, mida ma tahaksin täpsemalt äh, ka vaadata. Ähm, aga minu eesmärgiks on tõesti saada toimiv andmepank, ma tõesti tahan, et see tõesti saaks toimida. Äh, ähm, ma ei taha teha midagi ähm, teha, mis ei töötaks, ma tahaksin, et see andmepank oleks tõesti selline oma ülesehituselt, et ta meile ka kasu tooks ja nagu ma eelnevalt ütlesin, siis selles valdkonnas ei ole väga häid kogemusi olnud ja ehm, siin tuleb välja tuua ka artikkel sada kaheksa muudatusettepaneku sellega seoses see puudutab eh, kõrvalejätmise mm, põhjuseid ja nende edastamist komisjonile. Eh, lisaks sellele on eh, PPP-d selles valdkonnas on ka vaja veel ära teha. Ähm, me oleme komisjoniga siin vaielnud. meil on ühisdeklaratsioon selles vallas. ja mina tahaksin rahvusvahelise organisatsiooni definitsiooni ähm, parandada äh, sellel on ka põhjus, sellepärast et ähm, kui me seda äh, korrektselt ei defineeri, siis äh, mõned organisatsioonid võivad eeldada, et nad on ähm, rahvusvahelised, ehkki nad seda ei ole ja see tekitab äh, lepingu sõlmimise segadust, seda on ette tulnud viimastel aastatel ja seetõttu rahvusvahelise organisatsiooni definitsiooni tuleks veel rangemaks muuta ja me näeme pidevalt seda, et komisjonisisene auditeerimisüksus teeb tööd, mille meie saame väga filterdatud kujul ja see on sageli vaidluspunktiks meie komisjoniga. ja e, siin e, me tahame e, rohkem teavet, see on eriti oluline eelarve täitmise kinnitamise menetlusega seoses Eh, siis eh, Kontrollikoja eriraportiga seoses on meil eh, viivitusi, enne kui neid avalikustatakse ja me peame sellist menetlust kiirendama, eriti just eriraportite küsimuses, eriaruannete küsimuses, me peame seda arutama nii komisjoni kui kontrollikojaga. Äh, mis puudutab äh, aastaaruannet, siis äh, loomulikult me peame menetlusi kiirendama selleks, et me saaksime asjadega kiiremini edasi liikuda, et me saaksime kiiremaid vastuseid anda eelarve seotud probleemidele. Mm, ja eelarve täitmise kinnitamine on ka problemaatiline valdkond me oleme selles äh, valdkonnas juba tööd teinud. ja meil on veel üks uus punkt, äh, mis meile probleeme valmistab, me näeme, et liikmesriikides on poliitikuid, äh, majandusinimesi, kes on tahtnud poliitilisi karjääre teha ja äh, Äh, on olukordi olnud, kus nemad ise peavad haldama Euroopa Liidu rahasid, aga nad ei ole oma firmadest loobunud, nad on osaliselt oma firmades endiselt veel toimivad, tegutsevad ja seetõttu me peame reguleerima selle dokumendiga ka nende majandusvaldkonna inimeste, nii-öelda poliitikute äh, äh, tegevust, sest Äh, see ähm, kõik kahjustab Euroopa Liidu äh, reputatsiooni paljudes liikmesriikides, me tõesti peame selle küsimusega tegelema. nagu te teate ja näete, siis äh, siin on palju punkte, millega me peame tegelema, tegelema ja ma olen avatud kolleegide mm, sõnadele, kes ütlevad, et me ei saa jätkata nii nagu varem ja mm, härra Juncker on öelnud, et tema komisjon on viimase võimaluse komisjon ja võib-olla oleme meie ka viimase võimaluse parlament, kui me räägime siin raha kasutamisest Äh, finantsmäärus on meie jaoks keskseks dokumendiks, kui me räägime raha haldamisest ja äh, seetõttu ma tahaksin ju uusi kolleege julgustada, et kui teil on huvi selle teema vastu, siis tulge minu juurde ja räägime sellest, suur aitäh ja mina oma raportiga tulen äh, siis detsembris teie ette. Merci madame Grasle, nous vous faisons confiance pour euh, suur aitäh, proua Grasle! ja ma usun, et te suudate küll väga tõhusalt võidelda igasuguse petuse vastu mis mõjutab negatiivselt konkurentsi ja ja deontoloogiat. seega meil on eh, siis võimalus teid uuesti kuulata kahekümnendal jaanuaril, siis me võime arvamuste vahetuse maha pidada ning viiendal veebruaril toimub hääletus. võib-olla täna sellega piirdume ja paluksin nüüd härra Sarvamaa tutvustaks oma raportit üleilmastumisega kohanemise fondi kohta äh, Soomes aset leidva operatsiooniga seoses uh,? This is a report uh, comes from Finland. suur aitäh ja see raport on Briti Soomest ja see puudutab üleilmset äh, meretööstust ka äh, ja see valdkond on näinud üleilmastumist viimastel aastatel. tuleb öelda, et Soome tegutses üsna kiiresti juba paar kuud tagasi esitati taotlus ja alustati projektide ja programmidega. see puudutab kuutesadat kolmekümmet nelja inimest, kes vallandati laevatehasest Äh, mis asus Rauma linnas. STX on üleilmne firma, äh, äh, laevatootja ja temale siis see ettevõte kuulus, nemad lõpetasid oma Rauma tehases töö ja selle tulemusena jäi tööta kuussada kolmkümmend neli inimest. ma tahaksin väga lühidalt äh, tuua siinkohal välja oma raporti mõned võtmetähtsusega kohad. Äh, turupiirkonnas Raumas äh, äh, tehakse midagi, mille üle parlament ja liikmesriigid ei peaks pistet lugema. mõned asjad ma olen raportis ka ära toonud selleks, et aidata neid inimesi, kes on vallandatud, selleks, et nad saaksid uued tööd leida. ja Raumast on meile öeldud, et nad usuvad, et nad suudavad kõik need kuussada kolmkümmend neli inimest suunata uutele töökohtadele tingimusel, et kavandatud projektid tõesti lõpule viiakse. tegemist on olukorraga, kus taaskord on tegemist vanemate inimestega, nende haridustase ei ole võib-olla väga hea ja see kõik äh, suurendab nende riske ja loomulikult äh, üleüldiselt võib öelda, et globaliseerimisega kohanemine Euroopa fond äh, on õige koht, kus raha mm, taotleda, see on üks koma neli miljonit eurot ja mina toetan Soome taotlust nendel põhjustel oma raportis. ma usun, Äh, või tegelikult äh, mul praegusel hetkel ei ole mm, muudatusettepanekute esitamise tähtaega, kas meil on see juba mm, kindlaks määratud või läheme otse hääletuse juurde? It's, yes. Nous avons... meil on kahekümnendal novembril peaks toimuma komisjonis hääletus. ja hääletus ja muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg on kuues november. suur aitäh, suur aitäh, härra esimees. aitäh teile, härra raportöör. seega siis kahekümnendal novembril me hääletame ja nüüd saab sõna proua Anneli Jäätemägi, et rääkida ettevõttest ka Prantsusmaal. suur tänu, härra esimees. Äh, nüüd äh, me räägime siis äh, Prantsusmaa ettevõttest, mis asub Britannias. ja see ettevõte Shad äh, toodab sealihatooteid ja on pidanud koondama seitsesada kuuskümmend inimest. ja äh, alused siis nõudmise äh, esitamiseks. ühesõnaga põhjus, miks need inimesed koondati on selles, et inimesed Saksamaal äh,, inimesed Prantsusmaal, vabandust, söövad vähem sealiha, enne said nelikümmend kolm kilo aastas, nüüd kolmkümmend üheksa kilo ja äh, väidetavalt äh, tuleb see sellest, et tarbijahinnad on äh, Prantsusmaal tõusnud. ehk siis sealiha on kallinenud. seega võib väita, et koondamised on kaudselt seotud majanduskriisi ja üleilmse majandusmuudatusega, kuigi tegelikult ei ole võimalik mingit otsest seost siin küll näidata. Prantsusmaal nagu ka mujal on sealiha söömine kindlasti langenud ka muudel põhjustel ja äh, Žadi nimelise ettevõtte probleemid tulenevad ka sotsiaalsest dumpingust, mis Euroopa Liidus toimub. konkurents on mõnikord ebaõiglane ja sellel põhjusel on selle ettevõtte positsioon Euroopa Liidu siseturul nõrgenenud. Prantsusmaa äh, peab äh, peab maksma üheksasada kaheksateist tuhat eurot äh, nendest kuludest, mis on seotud äh, ettevõtte koondamistega, see moodustab kuuskümmend protsenti kõigist äh, kuludest ja tegemist on programmiga, mis on nõndanimetatud one stop shop ja mille, mille abil saab aidata töötuid nõu annab äh, Prantsusmaale kaks äh, konsultatiivettevõtet. ehk siis need ettevõtted saavad ka äh, toetust nimetatud programmist. komisjoni seisukohast on täidetud vajalikud kriteeriumid ja komisjon soovitab Prantsusmaale välja maksta nimetatud raha ehk siis üheksasada kaheksateist tuhat eurot. lugupeetud esimees ma mõistan, et see on Prantsusmaa jaoks poliitiliselt väga oluline küsimus ja seetõttu olen nõus komisjoni seisukohta toetama. suur tänu teile, proua Jäätemägi. muudatusettepanekud teie raportile Äh, tuleb esitada kaheteistkümnendaks novembriks äh, kella kümneks ja komisjon hääletab kahekümnendal novembril. Äh, suur tänu teile. edasi lähme fiskaal- ja sotsiaalmeetmetega. considérable. Il reste à souhaiter que les fonds d'ajustement à la mondialisation edasi lähme globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondiga või tähendab, seda me just, seda me just arutasime, me arutasime Prantsusmaa küsimust ja koondamisi. seega jõuame me hääletuseni ja kõigepealt me hääletame, need on indikatiivsed hääletused, sellepärast et positsioonid ei ole veel kujunenud, aga me hääletame siis kõigepealt parandusettevõtteid kolm, neli äh,, paranduseelarveid äh, aastaks kaks tuhat neliteist kolm, neli, viis, kuus ja seitse ja raportöör palub äh, sõna. aitäh! minu meelest tuleb meil mõelda ka tehnilistele äh, küsimustele, mis on seotud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuga ja sellega, kas on võimalik äh, parandusettepane-, paranduseelarve number kolm äh, välja maksta, kas, kas ma saan sellest õigesti aru? ei. selle juurde tuleme tagasi kahekümnendal novembril. Alors je consulte quels sont ceux qui sont favorables. kes on selle poolt, et vastu võtta? paranduseelarve kolm, neli, viis, kuus ja seitse. aitäh, kes on vastu? ma ei näe kedagi kes on erapooletud? kolm erapooletut. nüüd muudatusettepanekud härra Stefanäki raporti kohta. see on siis globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Iirimaa kohta. muudatusettepanek number üks kes on poolt? aitäh, vastu? erapooletuid? ei ole vastu võetud. lõige seitse, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? kolm vastu, erapooletuid, kaks erapooletut, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolm. esimene osa, kes on poolt? vastu, vastu, erapooletuid ei ole ehk vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu. aitäh ja erapooletuid? vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid kaks erapooletut, aga vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, kolm vastu, erapooletuid ei ole. muudatusettepanek seitse, raportööri ettepanek, kes on poolt, vastu, kolm vastu, erapooletuid ei ole ja muudatusettepanek kaheksa raportööri ettepanek, kes on poolt? vastu? ei ole erapooletuid, kaks erapooletut vastu võetud. edasi muudatusettepanek üheksa, ka raportööri ettepanek, kes on poolt? aitäh, vastu? erapooletuid ei ole vastu võetud. see oli üheksas üheksandat just hääletasime lõige kolmteist A, muudatusettepanek kümme, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid ei ole, seega vastu võetud. nüüd äh, elektrooniline hääletus äh, kogu teksti kohta muudetud kujul ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja tekst on vastu võetud kakskümmend viis poolthäält, kolm vastuhäält ja mitte ühtegi erapooletut. nüüd lähme järgmise raporti juurde. Äh, härra Negrescu raport Sprader äh, Storsi küsimus Kreekas, muudatusettepanek üks, raportööri oma, kes on poolt? aitäh, vastu? ei näe. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? aitäh, vastu? kolm vastu, erapooletuid ei ole, vastu võetud. muudatusettepanek kolm see on raportööri suuline muudatusettepanek, kes on poolt? aitäh, vastu? aitäh, erapooletuid? ei ole, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. Äh, muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ei ole vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? aitäh, vastu? erapooletuid? kaks erapooletut. ja muudatusettepanek seitse, raportööri oma, kes on poolt? aitäh, vastu? kolm vastu ja erapooletuid ei ole. lõige kaheksa ja muudatusettepanek kaheksa suuline ettepanek, raportöörid, kes on poolt? aitäh, vastu? aitäh. erapooletud mitte, aitäh. nüüd äh, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? aitäh. vastu? ei ole. Äh, erapooletud ka ei ole. vastu võetud muudatusettepanek kümme, kes on poolt? aitäh. vastu? ei ole. erapooletuid ei ole muudatusettepanek üksteist. kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist äh, on, langeb ära. edasi kolmteist. kes on poolt? vastu? kolm on vastu ja nüüd lõpphääletus ja see on elektrooniline. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja tekst on vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega, vastu oli kolm erapooletuid, ei olnud nüüd kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve kolmas jagu, härra Debre raport. härra raportöör. lugupeetud esimees, paremat lahendust ei ole, kui hääletada kolmekümne neljanda, kolmekümne viienda poolt, sellepärast et need on vajalikud nende raportite täitmiseks, mille poolt me hääletasime, seega palun, et kolleegid toetaksid neid ülekandeid. Äh, sellest tulenevalt, kes on poolt, kes on vastu? kolm vastu, erapooletut ma ei näe. kas ja nüüd järgmised? vabandust. modification des, des tableaux des effectifs Äh, tabel äh, ja muudatused äh, komisjoni Olafi kohta. jah, lugupeetud esimees, eelmisel koosolekul Pardonnez-moi. Euh, donc lors d'une réunion précédente, euh, j'avais demandé eelmisel koosolekul ütlesin, et me ei peaks koheselt nõustuma komisjoni muudatustega, me tahtsime enne lisaselgitusi nende kahe soovi kohta ja nüüd me leiame, et me saime rahuldava vastuse ja ma usun, et me saame hääletada nende kahe muudatuse poolt. Je... suur aitäh, seega panen hääletusele need kaks muudatust, kes on poolt. aitäh. kes on vastu, ma ei näe. erapooletuid ka mitte. väga hea. nüüd järgmised jaod härra Fernandes, kas äh, kõik täpsustused äh, rahuldasid teid? aitäh, lugupeetud äh, esimees. ma võtan sõna raportööri nimel meil ei ole midagi nende kolme lisasoovi vastu. regioonide komitee tahtis uut, tugevamat äh, eelarverida noorte jaoks, ka transpordi jaoks ja nii edasi. tegemist on vajalike ridadega selleks, et äh, publikatsioonid katta ning ka tugevdada liikuvuskavasid, nii et äh, siin meil midagi selle vastu ei ole ka kontrollikoja puhul. samamoodi tegemist on saja tuhande euroga, eesmärgiks on katta välistalituse miinimumpalgad ning peamiseks eesmärgiks selle kande puhul on just äh, töötajate äh, ka toime tulla neli koma kakskümmend kuus miljonit ning samuti me tahame mõningaid eelarveridasid veel tugevdada, mis on olulised. seega raportööri nimel äh, palun toetada neid kolme muudatust suur aitäh, härra Fernandes, kes asendab proua Olmajärit. kas hääletame kõike koos? hästi, sellisel juhul hääletame. kes äh, toetavad? palun, andke käega märku, kes on vastu. keegi vastu ei ole, erapooletud. kaks erapooletut. sellega oleme lõpetanud siis hääletused kas muude küsimuste all on kellelgi sõnavõtusoovi? kui ei, siis sellega tänaseks lõpetame. koosolek on lõppenud ja kutsun koordinaatorid üles siia kohale jääma ja kolme minuti pärast alustame koordinaatorite koosolekuga